Uh, good morning. Uh, welcome in our uh, session, uh, in the session of our tere hommikust, tere tulemast meie tänasele koosolekule. esimene päevakorrapunkt on arvamuste vahetus äh, Jürgi Kadaisega, komisjoni asepresidendiga, kes vastutab majanduskasvu, konkurentsi ja äh, tööhõive eest ning täna toimub siis äh, struktureeritud dialoogi raames arvamuste vahetus volinikuga. arutame siis komisjoni töökava, samuti uusi algatusi ning arutame, kuidas on edasi läinud need teemad, mida juba on tutvustatud komisjoni poolt, parlament ei ole veel mõnda heaks kiitnud ning räägime ka kahe tuhande kaheksateistkümnenda ja üheksateistkümnenda aasta prioriteetidest. palun, härra Volling, sõna on teil. suur tänu ja tere hommikust ning suur tänu küllakutse eest minu arusaamise järgi käis volinik Vienkovska teil külas just eelmisel kuul, seega ega mul ei ole väga palju lisada sellele, millest ta juba rääkis. ning teil oli ka volinik Gabrieliga võimalus rääkida digitaalühtse turu küsimusi, küsimustest. aga ma tulin siia kahel põhjusel. esiteks tahaksin rääkida natukene sellest, mis võiksid olla positiivsed väljakutsed ühisturule eelseisvatel aastatel ja mis on probleemid? Äh, kuidas luua uusi võimalusi äh, ja mis äh, Euroopa seadusandjale survet avaldab, kuidas kohandada ühisturgu uue maailma vajadustega ja siis nii, nagu siin proua esinaine nimetas, räägime nendest pooleliolevatest teemadest ka. nüüd räägime uutest väljakutsetest. kui me maailma majandust jälgime, siis on täiesti selgelt võimalik kahte suurt trendi eristada, need ei ole Euroopa megatrendid, need on globaalsed suundumused, mis mõjutavad turge ning äh, maailma tasandil on turud kõik erinevad, ringmajandus on üks megatrend ja teine on tehisintellekt. nii, mõlemad äh, arenevad plahvatuslikult ja mõjutavad tänaseid turge ning ringmajandus on midagi sellist, äh, milles Euroopa Liit on olnud äh, juba esirinnas, me oleme soovinud äh, mõelda sellele, kuidas regulatiivset keskkonda muuta selleks, et äh, motiveerida erasektorit, et ettevõtlus muutuks selliseks ringmajandusettevõtluseks. nüüd see töö on väga erutav ka komisjoni jaoks. kui te vaatate, millised on parimad kogemused Euroopa turgudel, kui me räägime just ringmajanduse ärimudelitest, siis need on kõik pärit erasektorist ja innovaatilised. nüüd seadusandja roll on soodustada selliseid arenguid kõigepealt tuleb välja selgitada, mis on õige motivatsioon, kas on selliseid valdkondi, kus tuleb dereguleerida, vähendada regulatsioone selle asemel, et midagi äh, juurde lisada ja kuidas lineaarselt ärimudelilt ringmajanduse mudelile üle minna. üks viimaseid näiteid, äh, mida ma teiega tahaksin jagada, on äh, väga põnev ja see puudutab plastikute strateegiat. plastmassi strateegia võeti vastu komisjonis umbes neli nädalat tagasi. enamus äh, nendest otsustest, äh, mis meie oleme teinud, on seotud tegelikult ühisturuga ja siseturuga. näiteks kahe tuhande kolmekümnendaks aastaks kogu äh, pakendi plastik peab kuuluma ümbertöötlemisele. ja see töö on praegu meil pooleli ja me soovime luua uued kvaliteedistandardid plastpakenditele. probleem praegusel hetkel on selles, et plastikpakendeid on väga erinevaid ja väga palju ja neid kasutatakse plastmassi kasutatakse pakendiks, aga kõiki neid erinevaid plastikuid ümber töödelda ei saa, sest kvaliteet on erinev. on sellised plastikud, mis sisaldavad näiteks aineid, mis on mürgised ja neid ei saa ümber töödelda toidupakendiks, aga muuks pakendiks näiteks võib, seega tuleb sorteerida ja vahet teha erinevatel plastpakenditel, kui me tahame neid taaskasutada. seetõttu on vaja Euroopa üleseid kvaliteedistandardeid. see on selline siseturu algatus, me soovime sellise äh, plastikpakendi jäätmete turu tekitada ja veel üks algatus, mis on siseturuga seotud, äh, puudutab äh, taaskasutatud plastikute kvaliteedistandardeid. ainult kuus protsenti tegelikult kasutatud plastikust Euroopas on taaskasutatud või ümbertöödeldud ja nende jaoks ei ole kvaliteedistandardeid. meil ei ole isegi ühisturgu plastikutele ümbertöödeldud või, või taaskasutatud plastikutele. seega meie soovime olukorda muuta ja miks ma seda teile räägin, sellepärast et ma soovin näidata, et ringmajandusel äh, on äh, oma spetsiifika. ei ole vaja ainult keskkonnaküsimusi käsitleda, kui, kui te suudate juba äh, algusest peale lahendada ringmajanduse äh, probleemid, siis te jõuate muidugi puhtamasse maailmisse, maailma, aga enne seda on vaja veel väga palju ära teha. nüüd. plastikute strateegia on ainult üks paljudest näidetest viimastel aastatel on selle kallal tööd tehtud ja kui me vaatame näiteks, mis toimub Hiinas, siis on näha, et selline ähm, turumajanduse tõlgendus on, on midagi, mis, äh, mis areneb väga äh, kiirelt ja äh, ringmajanduse suunas ning me teeme koostööd Hiinaga ja peab ütlema, et nad on ka meie konkurendid nüüd ähm, USA eh, ja eh, Hiina on selles valdkonnas juhtival positsioonil maailmas, meie oleme maha jäänud praegu, aga neil on erinevaid eeliseid, aga meie ei taha näiteks Hiina mudelit eh, kopeerida, sest meil on jällegi mingi teatud tingimused, mida tuleb täita e-, näiteks eraettevõtluse puhul. see on hoopis teistmoodi kui Hiinas edasi, kui ma räägiksin tehisintellektist, see jällegi puudutab kõiki sektoreid, tervishoidu, ehm, transporti, kõik me teame näiteid iseseisvatest, ehm, isesõitvatest autodest, tehisintellekt loob täiesti uued võimalused, eriti just teenuste turul ja nüüd peame mõtlema, et kas me soovime eh, nendele teemadele suurema rõhuasetuse panna, kui me siiani oleme teinud, kujundades välja teenuste ühisturgu. me kõik teame ja, eh, ja Euroopa Parlament teab ka, et poliitilistel põhjustel ei ole suudetud või soovitud teenuste ühisturgu välja kujundada aga maailmas eh, tekib väljakutseid järjest rohkem juurde ja äh, me lihtsalt oleme sunnitud selles olukorras harmoneerima oma turgu, just teenuste turgu Euroopas, kui me ei taha kaotajaks jääda. edasi äh, tahaksin võib-olla tulevikust tänasesse päeva tagasi tulla. praegu on äh, see aeg kus äh, lihvitakse kahe tuhande viieteistkümnendal aastal välja tulnud ühisturustrateegiat. ühisturustrateegia käsitleb erinevaid äh, nõrku äh, punkte, kus on vaja midagi täiendavat ette võtta, näiteks kaupade vabade, vaba liikumise puhul. see on üks kõige suuremaid vabadusi ühisturul seitsekümmend viis protsenti Euroopa Liidu sisesest kaubandusest puudutab just äh, füüsilisi kaupu ja see on kõigile teada, aga äh, vaatamata suurele edule on meil siiski veel lünki ja vajakajäämisi äh, võtsime vastu äh, ühe paketi eelmise aasta detsembris, millega tahame lahendada kaks probleemi, näiteks äh, äh, tooted, mis ei vasta Euroopa Liidu ühtsetele nõuetele ja teiseks teenused, mis ei vasta nõuetele või kui, kui kui ei täideta äh, vastastikuse tunnustamise nõuet. nüüd teenuste turg puudutab eelkõige Euroopa Liidu sisest kaubavahetust, aga kui see selliseks jääb, siis ei, sellel ei ole mõtet. teenused muud-, moodustavad kaks kolmandikku Euroopa turust, ühisturust ja äh, seal töötab seitsekümmend protsenti töötajaid ning ähm, see on väga selge nüüd äh, väljakutsed täna äh, on äh, <laughs> ringmajanduses tõsised ja sellepärast tuleb mõelda, kuidas ringmajandus annaks teenuste, teenuste turu kaudu uusi töökohtade loomise võimalusi. me tahaksime teha lihtsamaks haldusformaalsused just teenusepakkujatele, kes tahavad teises riigis kui oma koduriik teenuseid pakkuda äh, ning tahaksime ära kaotada ka vananenud nõuded. komisjoni eesmärk on parandada eh, teenuste ühisturu toimimist. Eh, kas seadusandjate ettepanek proportsionaalsuse testi kohta on selles suhtes teretulnud, see pärineb eelmisest nädalast ja eh, meie ametiaja ülejäänud perioodil tahab komisjon teha kõik selleks, et teenuste ühisturg kujuneks välja, et eh, me saaksime eh, soodustada teenuste paketi rakendumist ning samuti luua digitaalse ühtse värava. nüüd ma tahaksin olla järgmises küsimuses väga selgesõnaline. IMCO avaldas eile e-kaardile äh, toetust ja see on väga hea e, e-kaardi ettepanek äh, tehti komisjoni poolt eelmise aasta jaanuaris ning komisjon soovib selle ettepanekuga lihtsustada meie ettevõtete igapäevaelu, kaasa arvatud VKE-de toimimist. me ei äh, puudutanud äh, neid küsimusi, mis on juba kokku lepitud, tahaksime protsesse parendada, sujuvamaks muuta ning komisjon teeb siis ka järgmiste etappide otsused varsti. tahaksin südamest tänada raportööre kogu nende töö eest, mis nimetatud ettepanekute kallal on tehtud, see on suur samm edasi ja võimaldab teenuste ühisturul paremini toimida nüüd äh, kaubad ja teenused äh, ei ole ainus valdkond, kus mm, töö jätkub. Äh, räägiksin ka hangetest. jällegi, siin on väga palju kasutamata potentsiaali, mida saaks strateegilisel moel ära kasutada oluline osa investeeringutest ehm, tehakse just läbi hangete, avalike hangete, see on suur osa ka protsentuaalselt meie SKT-st ja tähtis on, et avaliku sektori raha kasutataks strateegiliselt, ehm, heaperemehelikult ja pakutaks kõrgetasemelisi teenuseid eelmise aasta oktoobris tegi komisjon avalike hangete ettepaneku, eh, millega kutsutakse üles liikmesriike strateegiliselt lähenema sellele küsimusele. mul on hea meel, et eh, parlament ja just eriti see komisjon on toetanud seda ettepanekut. loodetavasti motiveerib see liikmesriike täiendavalt, täiendavaid samme ette võtma. ja võib-olla te mäletate, komisjon on teinud ettepaneku ka intellektuaalomandi kaitse tõhustamiseks äh, ning äh, koostöömajanduse edendamiseks samuti äh, mitmed ettepanekud, mis praktikas ühisturgu täiendaksid. eelmise aasta novembris nüüd äh, me tahaksime toetada võitlust piraatluse vastu äh, ja võltskaupade vastu ning äh, me tahaksime just kohtulikku jõustamist tugevdada, avaliku sektori asutuste roll av-, võitluses intellektuaalomandi Ehm, õiguse rikkumisega on väga tähtis. ja nüüd lõpuks komisjon ka tutvustas oma uusi algatusi ehm, maksujõuetuse, ehm, maksustamise ja sarnaste küsimuste valdkonnas ning järjest rohkem tuleb sellega tegeleda. nüüd väga hea, et Äh, avaliku sektori ja erasektori äh, finantse kombineeritakse nüüd ja ähm, komisjon on nüüd peaaegu kõik algatused ühisturu tõhustamiseks lõpule viinud, mõned äh, probleemid on veel lahtised. Falls in line with our communication on EU law, better results. sellest räägime me ka oma teatises kokkuvõtteks, daamid ja härrad, kuigi me oleme teinud päris palju, on meil veel nii mõndagi teha, et eesmärk saavutada. ja meil on vaja Euroopa Parlamendi toetust, aitäh! Thank you very much uh,, Mr Commissioner for your aitäh, härra volinik, selle sõnavõtu eest, olukorra kirjelduse eest, annaksin nüüd sõna saadikutele küsimusteks. kõigepealt härra Šva aitäh, proua esinaine. härra asepresident, tore, et siia tulite. täna on üsna vähe kolleege kohal, et meil on nii palju allkomisjoni ja erikomisjone, et on väga raske valida, kuhu minna. seega meil on nüüd aega pikemini küsida. Teie poolt räägitud teemad on väga olulised Euroopa majanduse konkurentsivõime ja Euroopa kodanike jaoks ning ka Euroopa ela, elustandardi säilitamise jaoks. alustuseks teenuste pakett, millega komisjon on välja tulnud. me nõustume juba nõukoguga ühes osas, nimelt proportsionaalsuses, mina olin seal raportöör ja me oleme optimistlikud, et ka teine osa ehk teavitamine, sellega saame ühele poole, aga e-kaart, mille raportöör oli ka meie esinaine, Äh, siis selle puhul on palju usaldamatust liikmesriikide puhul vahel. mis tuleb ületada? ma nõustun, et meie raportöörid ja variraportöörid tegid suurepärast tööd, aga oleks liiga palju nõuda parlamendilt, et meie ületaksime need liikmesriikide vahelised erimeelsused ning äh, komisjoni sees olevad erimeelsused, seda on meie jaoks liiga palju seega räägiksin peamisest probleemist, mida mina olen tuvastanud. meil on selge, et Euroopa Liit on pädev teenuste valdkonnas ning liikmesriigid vastutavad eraõiguse eest. ja meil on nüüd erinevat tüüpi lepingud, mis langevad erinevat tüüpi pädevuste alla ja kui neid ei saa kokku tuua õiglaselt, austades lähimuspõhimõtet, on väga keeruline seda usaldamatust ületada. ma arvan, et see bürokraatia, mis on tekitatud liikmesriikides äh, tööõiguse valdkonnas, äh, on selline, mida saaks paremate tavade jagamisega äh, ületada, aga meil oleks vaja lahendada see probleem, et meil on nende lepingute puhul erinevad reeglid, võib-olla oleks tõesti vaja ühe mütsi alla tuua erinevad volinikud ja peadirektoraadid ning uurida, mida nende ettepanekutega ette võtta ning ma võin teile öelda seda, et minu seisukohalt meie fraktsioon on valmis töötama sellel te teemal, aga meie ei saa aidata ületada usaldamatust äh, liikmesriikide ametivõimude vahel. ja veel üks asi, mida te mainisite, plastistrateegia. ilmselgelt on meil probleem selles valdkonnas, mis tuleb lahendada. ma ei ole küll suur uute maksude fanaatik, aga me peame kaaluma uusi mõtteid ning teie mõte on see plastimaks, mis aitaks toetada keskkonda, aga ka Euroopa konkurentsivõimet, seega võib-olla peaks seda uurima. aitäh! aitäh, proua Sinaine! ma kõigepealt vabandan ette äh, proua Sinaise ja härra voliniku ees, sest ma olin Intas äh, olulisel arutelul seal, nii et palun vabandust, et hilinesin. ja ei kuulnud kõike, mida volinik ütles, ma kahetsen seda väga. kommenteeriksin paari aspekti, kõigepealt kaupade pakett. meile komisjoni ettepanek väga meeldib ning seda võiks muuta isegi ambitsioonikamaks. niisiis oleme valmis teiega koostööd tegema äh, tõsiselt, et koos nõukoguga saaksime paika panna tõelise turujärelevalve, mis oleks ka tõhus. me teame, et siseturu probleem on see, et tarbijatel ei ole mingisugust tagatist selle kohta, mida, mis kauba nad täpselt saavad ning kannatavad ka Euroopa ettevõtted, mis toodavad kõrge kvaliteediga tooteid, mis vastavad Euroopa standarditele, neid ei kaitsta piisavalt. teiseks, teenused. ka siin, nagu härra Schwab ütles, oleme me teinud suur, suure töö ära. tema tegeleb proportsionaalsuse valdkonnaga. niisiis, me töötame siin erinevate oluliste teemadega. parlament loomulikult on täiesti pühendunud sellele, et välja töötataks kestlik kompromiss, jõutaks konsensusele niisiis, me oleme valmis töötama komisjoni ettepanekutega konstruktiivselt aga siis see e-kaardi küsimus. proua esinaine, kui mäng on kaotatud, siis ei ole mõtet äh, selle üle liiga palju halada, las ta olla. liigume edasi. minu arvates on see õige ole siin viis komisjoni, kus suur, suurem osa fraktsioone otsustasid, et e-kaart ei ole õige viis edasi liikuda. komisjon peaks seda nüüd vaatama ka poliitilisest perspektiivist ning radikaalselt mõtlema üle, kuidas lahendada need keerukad teemad. paljud üksiksaadikud ning suurem osa fraktsioone olid väga mures nende, selle teema üle nagu öeldud, komisjonides saadi väga suur häälteenamus, plenaaril asi ei jõudnudki, aga kui ta oleks jõudnud, siis oleks see minu jutt veel üle kinnitatud. ehk siis väga suur enamus oli selle äh, õigusloomelise algatuse tagasilükkamise taga. Te rääkisite ka jagamismajandusest, mina olin parlamendi raportöör sellel teemal, kui mäletate ning ma ootan endiselt, et komisjon midagi siin ette võtaks. meil oleks vaja teekaarti, kus on edasised sammud kirjas ja et tehtaks ka edasisi ettepanekuid. näiteks teenuste pakkumise valdkonda ei ole piisavalt reguleeritud ja kui meil oleks see tehtud, oleks meil parem ühtne sidus süsteem, raamistik Euroopas mille põhjal saaks majandustegevust selles sektoris edasi arendada. see puudutab ka platvormidel põhinevat majandust. ja kokkuvõtteks, miks meil ei ole õigusloomelist ettepanekut äh, mitte toiduainete geograafilise märgistuse kohta. see oleks oluline ja sellel oleks tõsine äh, mõju Euroopa majandusele, meil on erinevates kaubandusläbirääkimistes sellised kultuurilised erimeelsused, sest äh, sageli tead-, teatud toodete puhul meie tunnustame ju sellist geograafilist päritolu, niisiis meil oleks vaja ühtset poliitikat siin valdkonnas. härra Ägni, aitäh! ma näen, et äh, saal hakkab vaikselt täituma, aga äh, üsna vähe inimesi on ikkagi kohal, et volinikuga kohtuda ning seetõttu võib-olla ma peangi rääkima järgneva loo. mina esindan Ühendkuningriigis äh, äh, äh, idapiirkonda ning seal oli üks väikeettevõte, mis tootis nelja asja. üks oli tool, millega saab kaaluda inimesi, kes ei suuda ise püsti seista. Neid kasutati äh, haiglates ja vanadekodudes. sellel firmal läks päris hästi, sest seda tooli oli lihtne toota ning selle kõrval oli ka sel-, sellel olid ka erinevad niisugused, sellised kavalad vidinad juures, näiteks digitaalne ekraan, kus oli näha, kui palju inimene kaalub ja nii edasi. aga siis tekkis konkurent neile, väga suur ettevõte Saksamaalt, mida ma ei hakka nimepidi nimetama, sest need olid ärritunud, et selline ülbe väike firma müüb kaalumistoole konkurentsivõimelisemalt kui see suur Saksa firma seega suur Saksa firma avaldas survet komisjonile ja ütles, et turvalisuse tõttu peab see vidinate äh, osa selles toolis pidama vastu ka elektromagnetile. Äh, selle äh, digiboksi uuendamise kulud olid hiiglaslikud, väike firma ei saanud seda endale lubada, seega nad lõpetasid selle tootmise. samal ajal see hiiglaslik Saksa firma mitte ainult ei öö, äh, äh, haaranud juhtohjad, vaid ka äh, võt-, ostsid endale ka teiste selliste toolide tootmise. sellist asja ei tohiks juhtuda Euroopa Liidus. meie siin komisjonis peame ütlema volinikele, kuidas asjad koha peal toimuvad ja need kuritarvitused jätkuvad muidu. siis me ei saa näiteks öö, kasutada erinevaid biotsiide, me ei saa ka kasutada elavhõbedat termomeetrites ja nii edasi. nüüd see plasti teema. ma natukene juba muretsen, et pärast Brexitit ükskõik mis pakendeid Briti eksportijad kasutavad, ei vasta nad ikkagi siseturu reeglitele ja see puudutab ka kolmandaid riike. mida kavatseb komisjon ette võtta odavate plastpakkide asjus nende odavate importkaupade puhul, mida Euroopa ettevõtted ise kasutada ei või. aitäh ja nüüd proovime tähele. aitäh, proua esinaine, ma mõtlesin, et kellegi teise kordan. härra asepresident, tere tulemast kõigepealt mina olen algusest peale olnud kaasatud Euroopa strateegiliste investeeringute fondi tööga. minu küsimused puudutavad ka seda. tahaksin tunnustada teie jõupingutusi, et muuta Euroopa konkurentsivõimelisemaks, kus oleks suurem majanduskasv ja rohkem töökohti. see on just teie portfelli oluline osa viimastel aastatel olnud oli palju negatiivset skepsist selle niinimetatud Junckeri või nii-öelda Kadaineni kava suhtes. aga elu on näidanud, et tulemused on olnud head üle Euroopa. ja just meie komisjonis raportis kutsusime me üles selle programmi pikendamisele, nii ka läks tuleb tunnistada, et mõningad piirkonnad Euroopas muretsesid, kas nemad saavad äh, mobiliseerida piisavalt investeeringuid ning väi-, keskmise suurusega riigist olen mina pärit, äh, aga SKT-s äh, kontekstis oleme me kolmandad, kolmandal kohal VKE-de toetamise kontekstis ning nüüd saime just veel ühe suurema laenu. ma tahaksin küsida, kuidas komisjon näeb, et EFSI edasi areneb, eriti uue finantsraamistiku kontekstis ning kui kaugele on jõutud investeerimisplatvormide loomisega EFSI all, kui palju neid juba on, kas nende vastu tuntakse huvi, nii Euroopa Komisjon kui parlament on rõhutanud, et need platvormid on äh, tõhusad vahendid selleks, et suunata EFSI vahendeid erinevatesse investeerimisprojektidesse, äh, mille, mis asuvad ühes piirkonnas ning mis tegelevad ühes sektoris, aitäh! mul on ka kaks küsimust. kõigepealt e-kaart. mina olin üks e-kaardi raportöör eilne hääletus valmistas mulle pettumuse, aga õnneks see tagasilükkamise muudatusettepanek hääletati maha, ehk siis komisjon saab tulla nüüd välja uue algatusega. ma ei tea, kas komisjon kavatseb astuda mingisuguseid uusi samme siin. ja teiseks, te märkisite ära eraalgatuste tähtsuse küsiksin, kuidas Euroopa Komisjon kavatseb seda toetada? nagu te märkisite ära, me ei soovi kõike reguleerida, pigem õhutada eraalgatustele kaasa, kuidas komisjon kavatseb seda teha. ja teiseks, te märkisite ära ka kvaliteedistandardid, mis pandaks plastpakenditele. minu küsimus on siin järgmine kuidas te saate seda reguleerida? ma sõnastan ümber. ilma, et te peataksite innovatsiooni, sest me teame nüüd, me ei tea ju, milline tulevik saab olema, millised on uued tehnoloogiad, mis, millised uut tüüpi plastid meieni jõuavad ka parlamendi jaoks on öö, oluline, et meie õigusloome oleks ka tulevikukindel. kuidas te kavatsete selle probleemi lahendada? palun, härra volinik. aitäh. suur aitäh nende kommentaaride ja teie seisukohtade eest. ma alustaksin sellest, et ma vastan härra esimehe küsimustele ja kommentaaridele, eriti selle Äh, küsimusele, mis puudutab kirja. me peaksime, kui me räägime ringmajandusest, siis tuleb pöörata tähelepanu sellele, et oleks küll võimalik reguleerida, kuid me ei peaks hakkama olemasolevaid tehnoloogiaid reguleerima. ja see on väga keeruline, sest me oleme seadnud endale niisuguse eesmärgi, et aastaks kaks tuhat kolmkümmend tuleb kõik plastpakendid mm, taaskasutada ja me soovime jõuda sinna niimoodi, et me loome kvaliteetsemat plasti ja nüüd tööstus, tööstus, tööstuse osalejad eh, tegelevad, katsuvad eh, vältida innovatsiooni plastisektoris, aga tegelikult on plast suurepärane materjal ka seisukoha seis-, sei-, ka keskkonna seisukohast lähtudes, kui te võrdlete klaasi näiteks plastiga, aga asi ei ole nii mustvalge. see konkreetne pudel on näiteks kergem ja missugune on tuhande plastpudeli jalajälg, ökoloogiline jalajälg võrreldes saja, tuhande klaaspudeli omaga. põhimõtteliselt me peame hoolitsema selle eest, näiteks komisjonis me enam plastpudeleid ei kasuta. me joome kraanivett ja kraanivesi on tegelikult ka kvaliteedilt oluliselt parem kui pudelivesi, igaühele see küll ei meeldi, aga nii see tegelikult on. mida ma ka üritan siin öelda, on see, et meil on tarvis areng, edasiliikumist, arengut ka plasti tootmises igasugused bioplastid on tootmises ja kui meil õnnestub märkimisväärselt äh, niisuguseid äh, algatusi suurendada ja toetada, mis vahetavad välja nafta kui peamise plastitootmise tooraine, siis see on tõesti äärmiselt olulise tähtsusega, et meie süsiniku jalajälge vähendada. nii et ma ei saa teile tegelikult väga konkreetseid vastuseid anda, sest ma ise neid ka veel ei tea. aga niimoodi me praegu mõtleme. me peame tõesti olema väga valvsad, et me plastivaldkonna uuendusi ja arendusi ei hävitaks. eraalgatused kui te mõtlesite, kas te mõtlesite eraalgatusi ringmajanduses üldisemalt laadi? võib-olla kõige lihtsam on sellele küsimusele vastata jällegi plastistrateegiale viidates. Meil on seatud eesmärgid ja nüüd me ootame kõiki, kõiki häid ideid. loomulikult on ka meie oma teenistustel palju mõtteid ja nende kallal me ka juba töötame, aga me ootame ikkagi tööstusvaldkonna ja erasektori häid ideid sest äh, väga paljudel juhtudel tegelikult erasektor on nii ehk naa esirinnas selles vallas. ja sellepärast äh, see meetod, kuidas me praegu seadusandlusi koostame, tegelikult peaks ka innustama eraalgatuse kaasamist. kui me nüüd tuleme tagasi teenuste paketi ja e-kaardi juurde, ma olen täiesti nõus sellega, mida ütles härra Schwab üks meie suurimaks probleemiks on usaldamatus liikmesriikide vahel. see on väga-väga sügavale juurdunud ja muutunud tegelikult niivõrd märkimisväärseks, et teenuste sektoris ei ole peaaegu mitte midagi võimalik teha. millal see kõik alguse sai? see oli kakskümmend aastat tagasi. inimesed mäletavad siiamaani kõiki neid lahinguid, mis selles vallas löödi ja üsna lihtne on näha neid traditsioonilisi äh, lahingute põhjuseid ka e-kaardi puhul. peamine vastuargument oli see, et see ohustab päritolureegleid, aga seda me ei soovi ju teha. algusest peale on see komisjoni jaoks väga selge olnud, kui me hakkasime e-kaarti juba koostama, oli see, et me lihtsalt soovime ettevõtjate jaoks protsesse moderniseerida, kuidas neil oleks lihtsam piiriüleselt tegutseda. Äh, mitte ainukene ei ol-, põhjus ei olnud see, on terve rida teisi argumente, mis on igati õigustatud, põhjendatud ja head aga üks põhiline vastuargument oli just see, et me soovime kõike ühtlustada ja ühesuguseks teha. aga kui te seda teksti loete, siis te ei näe tegelikult mitte ühtegi sõna, mis viitaks sellele, et me üritame päritolureegleid muuta. aga ma tõstatasin selle teema äh, sellepärast, et see on väga hea näide. see on üks neist väga headest näidetest, mis ütleb, et me peaksime varasematest vastuoludest üle saama. sissejuhatust alutasin uute väljakutsete analüüsimisega, mis Euroopasse jõuavad, ükskõik, kas see meile meeldib või ei, ja nad muudavad ka teenuste turgu, aga meie peame eelkõige pöörama tähelepanu positiivsetele väljakutsetele ja ületama kõik need vanad vastuolud ja lahkhelid, mis tähendab seda, et kui me ei, meil ei õnnestu liikmesriikide vahelist öö, usaldust parandada ja ka teiste kohal viibivate sidusrühmade vahelist usaldust, siis tegelikult on kuskil mujal mingid muud turud, kes on rohkem huvitatud tehisintellektipõhisest teenusest ja meie jääme lihtsalt tagaplaanile. teataval määral ma julgen öelda, et kenake kogus äh, pragmaatilisust oleks äh, väga hea ravim. mul on ka kogemusi pragmaatilisuse kasutamisega, iga kord ei ole väärtusi võrra, võimalik kasutada. ma olin peaminister, kui meie koalitsioon koosnes kuuest erinevast parteist, nii et äh, seal oli äh, poliitilisi väärtusi seinast seina ja mõnikord, kui me väärtuspõhiselt kokkuleppele ei jõudnud, siis me otsustasime, et me läheneme pragmaatiliselt ja kasutame tervet mõistust. ja sellest lähtudes ma tõesti väga loodan, et me saame muuta seda lähenemist Euroopa tasandil, parandada usaldust, ma ei hakka kellelegi näpuga näitama, aga tegelikult me peame ikkagi üritama oma liikmesriike veenda, et tulge nüüd välja sellest oma kookonist, kuhu te olete paariks aastakümneks peitu pugenud ja heidame pilgu tulevikule. nüüd jagamismajandus. see on jällegi üks igati põnev valdkond, mida on tegelikult väga-väga raske reguleerida, ma olen täiesti veendunud, et härra Tande on tuttav meie teatisega, mis käsitles eh, koostöömajandust või jagamismajandust, meil õnnestus selgeks teha see, et põhimõtteliselt ei ole ühtegi Euroopa-põhist määrust, mis takistaks eh, koostöömajanduse tegutsemist ja teenused on kogu aeg muutumises komisjoni seisukohast on äärmiselt olulise tähtsusega pöörata tähelepanu sellele, kus tulevad mängu Euroopa seadusandjad, sellepärast et on mingid teemad, mis vajavad reguleerimist jagamis- või platvormi majanduse vallas ja liikmesriigid on üritanud seda natukene teha. samas on oht, et meie öö, äh, regulatiivne raamistik muutub siis äärmiselt killustatuks. vaatame näiteks neid Uberi juhtumeid. Uberi vallas on küllaltki vähe võimalik meil üldse teha ja kuna kõik need ettevõtlusmudelid on nii erinevad, siis me peame kõiki juhtumeid, juhtumipõhiselt analüüsima. aga nagu ma ütlesin, me hoiame silma peal, mis toimub nendes valdkondades ja vaatame kogu aeg, kas on mingisuguseid valdkondi, kus kohas Euroopa seadusandlus võiks asendada siseriikliku seadusandluse või on mingisuguseid niisuguseid äh, täiesti reguleerimata jäänud valdkondi. härra Agnew, ma ei tea, konkreetselt seda juhtu, et mingi suur Saksa ettevõte on väikese Briti firma alla kugistanud ja seetõttu mul ei ole selle kohta suurt mitte midagi öelda. aga mida Brexit endast kujutab kaubandusele? kõik teavad nagunii, et seda me ei tea veel, aga natukene veider on see, et kuhu me praegusel hetkel oleme suundumas. tulevikukaubandus, läbirääkimised äh, Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi vahel on esimesed kaubandusläbirääkimised maailmas, kus me hakkame rääkima sellest, kuidas kaubandus suhteid halvemaks muuta. tavaliselt me ikkagi üritame kaubandusläbirääkimistega muuta kaubanduskeskkonda paremaks, aga siinkohal üritame me seda teha halvemaks. see on küll kurb, aga mis teha? aitäh selle EFSit käsitleva küsimuse eest. see on olulise tähtsusega teema. Äh, viimased, viimased siis arvulised näitajad Euroopa Investeeringute Pank EFSI on viiekümne viie miljardi euro eest juba projekte finantseerinud ja seda on ta teinud kahe ja poole aasta jooksul ning see on toonud kaasa piirkondliku investeeringuid kahesaja miljardi euro eest, nii et EFSi esimesed tulemused on üle kahesaja miljardi euro investeeringutes ja kõige suuremad kasusaajad on olnud VKE-d e järgmine sektor on energiasektor ja eriti energiatõhususe sektor, siis edasi digitaalsektor ja mida ma tahaksin tulevikus näha, on seda, et ringmajandusega seonduvad investeeringud oleksid rohkem esirinnas, et nad leiaksid et EFSI on nende jaoks ka kasulik ja samuti kõik need platvormid, mida me nimetasime, et need platvormi põhised majandused on tegelikult nii-öelda investeering kohalikku tasandisse ja mis peaks kokku tooma ka väikesemahulised investeeringud. näiteks võtame Kreeka, kui me räägime sealsest e investeeringute plat-, platvormist väikeettevõtetele, kus väikeettevõtete omanikud, hotellide omanikud saavad tulla kokku sellesse äh, platvormi ja siis on neil võimalik seal saada väikesemamahulisi laene, sellepärast et näiteks renoveerida saaksid nemad oma hotelle. see mudel mõnedel juhtudel juba toimib, näiteks Prantsusmaal, Ile-de-France'il, kus on investeeringute platvorm energiatõhususe tagamiseks, investeeringute jaoks eh, energiatõhususse. Nad on üritanud terve rida piirkondi äh, renoveerida, et nad muutuksid energiatõhusamaks. sealt antakse ka majaomanikele pik,, omanikele pikaajalisi väikese intressiga laene niisuguseks otstarbeks, et nad saaksid oma elamised teha tõhusamaks. üks EFSI eesmärkidest on see et, et seitsekümmend protsenti EFSI kasutajatest on äh, eraettevõtted, mis tähendab seda, et me oleme suutnud äh, koguda rahulikult ka ilma tormamata ka terve hulga erainvesteeringu kapitali ja see on see osa sellest loost, mis mulle siin ju kõige rohkem meeldib, sellepärast et alternatiiv oleks olnud nii, et meil ei oleks üldse olnud mingeid investeeringuid või siis oleksid maksumaksjad pidanud need kinni maksta, aga nüüd on maksumaksjate kehtivaid riske vähendatud miinimumini, kasutades siis crowdfundingu tulemusena saadud erainvesteeringuid. võib-olla ma siinkohal lõpetan ja tänan teid suurepärase arutelu eest ja aitäh teile. suur aitäh teile, härra volinik, et te täna meie juurde tulite ja suur aitäh ka vastamast meie küsimustele ning soovime teile edu edaspidiseks komisjonis töös. suur tänu! today and it means that we go to our hüva, see tähendab nüüd seda, et me läheme oma tänase päevakorra järgmise punkti juurde, mis puudutab härra Coelho raportit riigihangete strateegiapaketi kohta. me hakkame seda nüüd arutama ja ma annan kohe sõna härra Coelhole, palun härra Coelho. suur aitäh, proua eesistuja ja räägin portugali keeles. ao pacote de estratégia dos contratos públicos que foi apresentado pela Comissão Europeia. Ah, räägiksin avaliku sektori hangete paketist, ah, mis tuli kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta sügisel välja komisjonis. see on kättesaadav kõigi jaoks kõikides keeltes. räägin väga lühidalt nüüd enne, kui ma konkreetsemaks lähen, tahaksin toonitada, kui tähtis see teema on volinik Kadainen juba rääkis sellest oma sõnavõtus. üle kahesaja viiekümne tuhande omavalitsuse neli, neli protsenti SKT-st äh, on puudutatud sellest ettepanekust, seega selleks, et avaliku sektori kõrgetasemelisi teenuseid pakkuda, on vaja strateegilist lähenemist, mis äh, suuresti sõltub sellest, kuidas korraldatakse ähm, avalikke hankeid, mis peavad olema tõhusad ning kaasaegsed. nüüd äh, mitu aastat on juba möödunud sellest, kui reform käivitus ja nüüd peaks siis äh, kokkuvõtteid tegema selle kohta, mis hästi on läinud, mis äh, on puudu jäänud ja otsustada siis, milline võiks olla avalike hangete strateegiline raamistik, mis aitaks luua äh, töökohti ja toetaks majanduskasvu ja innovatsiooni. Euroopa Parlament on koostanud sellekohase algatuse raporti. komisjon on pakkunud välja meetmete paindlikkuse ja me oleme püüdnud siin arvestada ka kolleegide ettepanekutega esimeste arutelude käigus ning lõiminud Äh, oma raportisse ka ekspertide arvamused, kes külastasid meid avalike kuulamiste käigus. see tempo, millega liikmesriikides moderniseeritakse avalike hangete sektorit, on väga erinev ja seetõttu äh, on püütud äh, majanduslikult äh, soodsamaid kriteeriume vastu võtta ning kõige madalama hinnakriteeriumi soovitakse välja vahetada. samuti soovitatakse kiirendada avalike hangete digitaliseerimist ja töötada välja liikmesriikide avalike hangete strateegia süstemaatilise andmete analüüsi põhjal. tähtis on, et liikmesriigid võtaksid sisse läbipaistvuse instrumendid, näiteks lepingute registrid. samuti tuleks toetada VKE-de osalemist hangetes ja äh, asendama madalama hinna kriteerium võimaluse korral majanduslikult soodsama pakkumisega. nüüd äh, me ei saa muidugi praegust õigusraamistikku muuta, aga äh, praegu on võimalus liikmesriikidel midagi ette võtta, et strateegiliste eesmärkideni jõudna ja poliitika äh, ellu rakendada see aitaks kaasa ringmajanduse, kestliku majanduse toimimisele ning äh, komisjonil väga oluline roll, nagu ma raportis ütlesin, näiteks kõigepealt tuleks kindlaks teha võimalused liidufondidest rahalise toetuse tagamiseks, toetada asjakohaseid professionaalsuse suurendamise meetmeid liikmesriikides teiseks äh, äh, tuleks kiiresti võtta vastu innovatsiooniga seotud riigihangete suunised ja sotsiaalselt vastutustundlike riigihangete suunised. korraldada kõik olemasolevad suunised nii, et need oleksid kasutajasõbralikud äh, ning abistada liikmesriike olelusringi kulude arvestamise metoodikaga samuti tuleb tagada e-vormide õigeaegne kasutuselevõtt. Äh, tahaksin tänada kõiki, kes on panustanud selle raporti valmimisse ning oluline on vaadelda, milline on selle raporti taust, õigusraamistik Äh, oli ettepanekuid, mida ma ei saanud teha, muidugi võib, sellele raportile võib teha muudatusettepanekuid ja muudatusettepanekud kindlasti saavad teksti parendada, suur tänu. And then for the SND we have Mart Sarabella, please. aitäh ja nüüd ma annan sõna järgmisele kõnelejale. suur aitäh, äh, kuulasin esmast Äh, arvamuste vahetust sel teemal, tahaksin raportööri Koljot tänada, äh, raport on väga hea. viis selget peatükki, õigusraamistik, mis sai alguse kahe tuhande neljateistkümnendal aastal hangete korraldamine, digitaliseerimine, protseduuride digitaliseerimine ning lihtsustatud ligipääs turgudele, see on meie ettepaneku tuum, samuti professionaalsuse tõstmine eh, nii hangete korraldamisel kui ka turule pääsemisel. nüüd üks arv üllatas mind päris algusest, nimelt kui öeldakse, no muidugi võib kuidagi seletada ka, kui öeldakse et, et neliteist protsenti SKT-st sõltub avalikest hangetest. volinik Barnier tuli välja kahe tuhande üheteistkümnenda aasta algatusega ja siis ta rääkis üheksateistkümnest protsendist. no miks vähemalt kahju, et volinik Kadainen ei saanud meiega kauem olla, siis oleks saanud küsida, sellepärast et avaliku sektori eelarve on tegelikult kõige konservatiivsem ja mina olen kahekümne kolm äh, aasta jooksul töötanud omavalitsusjuhina ja väga raske on e, eelarvet tagasi, äh, tasakaalus hoida ega rohkem ei saa kulutada, kui meie käsutuses on, aga me teame kõik äh, seda, et kohalikud omavalitsused vastutavad kuuekümne protsendi Euroopa Liidu investeeringute eest aga e, üldine võlgnevus omavalitsuste puhul on ainult üheksa protsenti ja nagu te näete, siin on tegemist majandusliku e, pro-, majandusliku pro-, e, probleemiga, sest omavalitsused ei saa nii palju investeerida, kui nad soovivad. nüüd samuti võib tsiteerida veel ühte arvu kaks tuhat kuus kuni kaks tuhat kuusteist sel perioodil on ühe pakkujaga e, e, hankeid e, juurde tulnud, seega eriti VKE-de jaoks ei ole protsess veel päris läbipaistev. raportis on selgelt rõhuasetus reeglite parandamisele suunatud ja selleks on vaja meil teatud tööriistu, aga tööriistakast, kui see on olemas, siis sõltub omavalitsusest, kas seda kasutada või mitte ja nüüd tuleb kuidagi äh, ikkagi arvestada sellega, et mitte kõige odavamat äh, pakkumist ei arvestada, vaid äh, Äh, asendada see ähm, kriteerium äh, kõige soodsama pakkumisega, äh, millel on ka teatud soodne sotsiaalne mõju ja sellest on räägitud raportis ja sellepärast ongi raport täielik ja selleks on vaja ka koolitust selleks, et meie harjumuslik käitumine riigihangete korraldamisel muutuks, liikmesriigid äh, äh, on muidugi saanud nahutada, komisjonid, tuleb need äh, strateegilised põhimõtted ka liikmesriikide seadustesse üle võtta, et mentaliteet muutuks. ja noh, ma tahtsin muudatusettepanekuid teha, aga, aga ma räägin nendest ka siin otse. olen variraportöör, aga selge on muidugi see, et äh, raport on ikkagi väga hästi koostatud äh, te,, temaatikad on väga hästi käsitletud, samuti kõiki probleeme kajastatud äh, seoses selle raamistikuga, mis sai alguse juba kahe tuhande neljateistkümnendal aastal. suur aitäh ja järgmiseks annan sõna kolleeg Rubalile. Um, suur aitäh proua esinaine, aitäh raportöörile, et ta on selles raportis nii palju teemasid katnud ja samuti hind, kiidab ta heaks selle, mis komisjon on teinud avalike hangete paketis. minu arvates on väga oluline, et peetaks kinni tähtaegadest, aga mõnede projektide puhul on tõesti väga-väga suured nõudmised tarnijale ja sedalaadi lepingute puhul lihtsalt äh, iga kord VKE-d ei saa pakkumisel osaleda, mõnikord ei ole VKE-del võimalik äh, üleilmse hiiglasega konkureerida, kus on võimalikult palju oskusi ja nii edasi. aga näiteks, mis puudutab teenuste ja teadmistepõhist majandust, siis siinkohal on VKE-dele täiesti võrdne konkureerimisvaldkond, üleilmsed hiiglased ei pruugi sugugi olla nii hästi varustatud teadmiste ja innovatsiooniga, kui on VKE-d. samuti on ressurssides ja nende omamises suur erinevus, kui me räägime väikestest ja suurtest ettevõtetest. teenindussektoris näiteks IT-projektid ei pea olema sugugi pärit hiiglaslikust ettevõttest, et äh, väga teadmistepõhiseid IT-valdkonna teenuseid pakkuda ja siin me peame suhtuma ka teatava ettevaatusega, just teatava ettevaatusega nendesse, kes teevad neid hankeid ja peaks alati pöörama tähelepanu sellele, et ei valitaks ilmtingimata seda hiiglast, kui on võimalik valida ka kohalik väikefirma. lisaks sellele on minu arvates oluline koolitada neid, kes avalikke hankeid koostavad ja siinkohal ma viitan oma kolleegile. lisaks sellele arvan ka seda, et suured konsulteerimisettevõtted on omavahel liidus, me näiteks näeme Ühendkuningriigis, kus üks suur konsultatsioonifirma hiljuti kokku kukkus, et suur ei ole alati kõige parem ja siin me peame just oma meelt ja lähenemist muutma. me peame muutma oma professionaalset lähenemist, me peame avaliku sektori hanked avama ka VKE-dele ja lähtuma nende oskustest, mitte nende turunduseelarvest. VKE-sid tuleb kõige kõiges aidata niimoodi, et nad ise suuksid, suudaksid siis pärast edasi tegutseda. tuleb aidata neid kõikides valdkondades ja muuta avaliku hanke protsess VKE-dele kättesaadavamaks, kui ta oli varem, kuid ärgem olgem naiivsed suured ettevõtted omavad kõikvõimalikke vajalikke süsteeme, pakkumise dokumendid on nende jaoks lihtsad, aga kohalikele väikefirmadele võib see olla väga raske pähkel, nad peavad väga palju kõigepealt õppima ning me peame tegelikult toetama nende püüdlusi, me peame toetama nendele avaliku sektorite lepingute andmist ja samas me peame neid mõlemaid osapooli välja õpetama, nii pakkumiste koostajaid kui ka VKE-sid. avaliku sektori hanked peaksid olema olukorrad, kus võidavad kõik nii väikeettevõtjad, kohalikud kui ka avalik sektor. niimoodi, et avaliku sektori raha kulutatakse hästi ja see jääks oma piirkonda. meil on kõik need mõtted olemas, aga nüüd tuleb need ka praktikasse raken-, rakendada suurendada. ma arvan, et see on nüüd üks keskne idee, mida ma soovisin edasi anda ja ma loodan, et me saame panustada komisjoni strateegiasse positiivselt ja selle abil kogu Euroopas parandada hankestrateegiat. suur aitäh ja ALDE nimel soovib sõna härra Selimovitš, aga teda asendab kolleeg. suur aitäh, proua esinaine. jah, ma pean vabandama, kahjuks kolleeg ei saanud täna siia tulla, aga tema soovib tänada härra Koeljot suurepärase töö eest selle raportiga. me oleme nõus väga paljude punktidega, mida härra Koeljo nimetas ja meil on tõesti väga kahju, et liikmesriigid on kahe tuhande neljateistkümnenda aasta direktide, direktiivide ellurakendamisel olnud niivõrd aeglased. asjaolu, et komisjon peaks tulema välja suunistega, eh, kuidas kahe tuhande neljateistkümnenda aasta direktiivi üldse ellu rakendada, on tegelikult kahetsusväärne, aga kui need suunised on juba olemas, siis neid tuleb kohandada ja neid tuleb kase-, kasutada kõikidel haldustasanditel, alustades ministeeriumitest kuni eh, kohalike omavalitsusteni välja. VKE-de e e kaasamine avaliku hanke turule peab toimuma seeläbi, et me innustame liikmesriike nendele pakkuma eh, lepinguid Mm, seda olulist teemat ja seda puudutavat sõnastust võiks isegi tugevdada, sest alati on üht-teist välja jäänud. minu kolleeg sooviks puudutada mõningaid muudatusettepanekuid. esiteks tahab ta juhtida tähelepanu asjaolule, et juurdepääs avaliku sektori hangetele tuleb tõeliselt muuta avalikuks ka VKE-de e jaoks, nii nagu on toodud välja kahe tuhande neljateistkümnenda aasta direktiivis. lisaks sellele tervitab ta asjaolu, et komisjon peab koostama suunised, kuidas kaasata äh, keskkonnasõbralikke, kesk, kestlikke ja muid niisuguseid eesmärke avalikku hankesse, aga ta rõhutab ka seda, et niisuguseid äh, põhimõtteid tuleb rakendada kooskõlas Euroopa Liidu äh, õiguse põhi printsiipidega tagades võrdse kohtumise ja nii edasi, et ühtegi majanduslik majandusvaldkonna ettevõtjad või teiste liikmesriikide töötajaid ei diskrimineeritaks. ta on natukene diskrimi-, eh, kahtleval seisukohal selle lõike osas, mis käsitleb turu kontsentreerumist ja eh, VKE-de juurdepääsu avaliku sektori turule. loomulikult on veel terve rida teisigi punkte, mille juurde mind volitanud kolleeg sooviks tagasi tulla. ta esitab muudatusettepanek, aga ma esitan veel ükskord kolleegi tänusõnad härra raportöörile ja me ootame huviga seda arutelu. Uh, suur aitäh! Eh, nüüd roheliste nimel sõnavõtja Seerjärv. And uh, I would also like to suur aitäh ja ma vabandan nüüd ka Šoltesi eest, täna ta kahjuks siin ei saa olla, sest tal on kohustused um, kodus oma valimisringkonnas, aga ta soovis, et ma tänaksin raportööri väga hästi koostatud teksti eest avalike hangete strateegilise paketi kohta härra Šoltes ütleb, et väga tähtis on see uus pakett korruptsioonivastases võitluses, samuti tähtis, et avalikku raha kasutataks kestlikult, säästlikult ja hoolikalt. uus avalike hangete direktiiv aastast kaks tuhat neliteist lõi väga hea raamistiku järgimaks keskkonna ja sotsiaalkriteeriume, muutes avalikud hanked ka ligipääsetavamaks ja paindlikumaks liikmesriigid peaksid püüdlema selle poole, et avalikud hanked annaksid ähm, parema tulemuse avaliku sektori raha kulutamisel. Äh, samuti tuleks läbipaistvust suurendada, et võidelda paremini korruptsiooni vastu ja komisjon on hinnanud, et avalike hangete korruptsioon läheb maksma maksumaksjale igal aastal kaks miljardit eurot huvide konflikt ning korruptsioon ohustavad demokraatiat, ja õigusriiki samuti käsitleti ka piiriülestest hangetest. komisjon rääkis et, et kakskümmend kolm protsenti alates kahe tuhande üheksandast aastast on need osakaal kasvanud, aga äh, olukorda võib parendada just äh, tarnijate harimisel ja koolitamisel ja äh, lihtsustatud ligipääs VKE-dele avalike hangete protsessidele on eriti oluline piiriüleses olukorras, sest selles on veel vajakajäämise härra Šoltes rääkis ka digitaalsest äh, arengust, mis kahjuks hangete valdkonnas on see väga aeglane olnud. liikmesriigid ei kasuta veel uue tehnoloogia eeliseid piisavalt selleks, et lihtsustada ja kiirendada avalikke hankeid. kokkuvõttes arvab härra Šoltes, et äh, avalikud hanked peavad olema innovaatilised, rohelised äh, ja lihtsasti ligipääsetavad. tänan. suur aitäh ja nüüd annan sõna härra Tebamile regioonide komitee, palun. Thank you very much. suur aitäh. kõigepealt äh, tahaksin õnnitleda raporti, raportööri äh, selle raporti valmimise puhul. saan täiesti nõustuda raportööri prioriteetidega, näiteks digitaliseerimine, eh, professionaalsuse suurendamine, ah, hankekorraldajate seas, eksante mehhanism. Need on kõik meie prioriteedid samuti. ja nüüd eh, minu raporti põhisõnum oli see, et eh, regioonide komitee tervitab seda, et komisjon pole selles poliitikavaldkonnas enam uusi ettepanekuid teinud, kaks tuhat neliteist direktiivid on eh, nüüd hiljuti üle võetud paljudes liikmesriikides ja ehm, nii ettevõtjad kui ametivõimud alles kohanevad olukorraga, eh, konsulteerivad, koolitavad ja selles kontekstis arvab regioonide komitee, et komisjoni rõhuasetus selles etapis peaks olema direktiivide rakendamisel, eh, kuna meil on Euroopa õigusraamistik olemas eh, siis tuleb nüüd liikmesriikidel äh, direktiivide ülevõtmisel äh, olla paindlikud äh, ning mitte piirata VKE-de ligipääsu avalikele hangetele või piiriülestele hangetele. meie analüütiline töö seoses Euroopa poolaastaga näitab, et et äh, sageli on avalikele hangetele tekkinud just äh, territooriumiga, konkreetse territooriumisega seotud takistused ja on välja tulnud, et avalike hangete eeskirjad on päris suur äh, väljakutse investeeringute tegemiseks, eriti takist-, just seoses erinevate juriidiliste protseduuridega ja seetõttu äh, soovime, et komisjon äh, kolm aastat pärast direktiivi ülevõtmist viiks läbi hindamise, kuidas on neid äh, reegleid liikmesriikide õigusesse üle võetud ja kuidas neid on rakendatud, arvestades siis seda, et kohaliku ja regi-, regiooni tasandil tegelevad just omavalitsused hangetega ning tuleks hinnata, mil määral need uued äh, reeglid on lihtsustanud VKE-de ligipääsu avalikele hangetele. Äh, tuleb vähendada bürokraatiat, äh, rakendada strateegilist lähenemist ning regioonide komitee on valmis selles töös kaasa lööma ja olema partneriks Euroopa Parlamendile. direktiivi ka seotud reform tegelikult võib tekitada eh, eh, uusi komplikatsioone, seetõttu on vaja koolitust nende jaoks, eh, kes avalikke hankeid korraldavad, selleks, et nad saaksid arvestada uute kriteeriumidega, nagu sotsiaalsed kriteeriumid, keskkonnakriteeriumid avalike hangete valdkonda peaks komisjoni poolt väga põhjalikult hindama. ja me kut-, meenutame, et rohelised äh, ke-, keskkonna, sotsiaalsed ja innovatsioonikriteeriumid äh, avalike hangete korraldamisel on väga olulised, iga kriteeriumit tuleb äh, juhtumipõhiselt hinnata, kui pakutakse kohalikke teenuseid ja samamoodi tuleks rõhutada, et omavalitsuste õigus pakkuda teenuseid on tegelikult Äh, kontseptsioon, mida on parendatud, äh, mida defineeritakse kahe tuhande neljateistkümnenda aasta direktiividega avalike, avalike hangete korraldamine on ainult üks võimalus äh, avaliku sektori teenuseid pakkuda. keerukas protseduur on avalike hangete kulukust tõstnud nii ostjatele kui müüjatele samuti on keeruline kohtu kaudu vaidlustamine, kohtu, kohtujuhtumeid on eh, juurde tulnud, vaidlused on pikale veninud ja see näitab, et komisjon ja liikmesriigid peavad nüüd võtma eh, algatuse, eh, mis väldiks seda, et neid uusi direktiive ei kuritarvitataks see on osa eh, jõupingutusest, mis aitab eh, dialoogi pidada avalike hangete küsimuses, mis on väga tähtis Euroopa poolaasta valguses ja õige eh, ja samm õiges suunas, aga muidugi ainult teatud tingimustel eeldatakse vabatahtlikke kokkuvõtteid, part-, kokkuleppeid partnerite vahel, see tähendab seda, et Ähm, kaks tuhat neliteist direktiiv ei tohiks jääda lihtsalt omavalitsuse kaalutlusõiguses, õigusesse. ja tähtis on äh, samuti sellises partnerluses sotsiaalpartnerite kaasamine. regioonide komitee usub, et et kõik ametivõimud, kes asjasse puutuvad, peavad koostööd tegema ja äh, äh, arvestame ka seda, äh, et ka Euroopa Liidu eelarve pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat sõltub edu, struktuurireformide edukusest. samuti mõjutab seda uus pakett avalike hangete korraldamiseks, seega suur aitäh ja suur tänu raportöörile! Uh, European... suur aitäh, Euroopa Komisjon, palun! Prele Kalska. Thank you very much. Uh, the European Commission would like to thank the European Parliament and uh, Mr. Rapporteur, Mr. Coelho in part-. suur aitäh, Euroopa Komisjon sooviks tänada raportööri ja äh, öelda, et see raport komisjoni oktoobris vastu võetud paketi kohta on teretulnud, see ei ole tegelikult õigusloomeline ettepanek, see on pigem poliitiline teatis äh, milles käsitletakse kahe tuhande neljateistkümnendal aastal vastu võetud direktiive, mis ei ole kohustuslikud, kuid väga tähtsad siiski komisjoni jaoks ja komisjon juhib nüüd tähelepanu nende direktiivide potentsiaalile, eh, kui neid tõhusalt kasutada kasutada ja mis kasu äh, see võiks tuua näiteks äh, ettevõtete konkurentsivõime suurendamisel ning äh, kuidas see saaks aidata kaasa kohalikus majanduses ressursitõhususe suurendamisele. nüüd mm, austatud Euroopa Parlamendi liikmed tõid välja kõige olulisemad küsimused, näiteks professionaalsuse suurendamine ja rakendamise eh, tähtsus ning partnerluse eh, laiendamine nende direktiivide rakendamisel. selleks, et midagi rakendada, on vaja inimesi, kes oskavad seda teha, selle, eh, neile on vaja ka vastavaid töövahendeid, kuid suurendada tuleb ka poliitilist teadlikkust erinevatel tasanditel, nii et äh, äh, avalike hangete, äh, avalikes hangetes osalejatega saaks koostööd teha, kõik saaksid sellest kasu. paketis on räägitud suunistest ja vajalikest meetmetest, mida me veel välja töötame ja praegu käib väga intensiivne töö selleks, et välja töötada suunised avalike hangete korraldamiseks. loodame need lõpetada enne suve. samuti lõpetasime juba avalikud konsultatsioonid eh, avalike hangete sotsiaalse kriteeriumi üle eh, ning eh, jagamismajanduse suuniste üle paketis kutsume üles äh, strateegiliste hangete korraldamisele. see tähendab, et palju laiemalt kasut-, rakendatakse erinevaid kriteeriume, mitte ainult kõige madalamat hinda, samuti näiteks sotsiaalne kriteerium, innovaatilisus, äh, kas VKE-d on ligipääsu saanud hangetele, äh, me tahame just olukorda parandada teatud sektorites ja äh, äh, samuti võtma arvesse elutsükli väljaarvutamist, selle kulukuse väljaarvutamist, see puudutab äh, viite erinevat tootekategooriat ja me usume, et osa sellest, kuidas VKE-de ligipääsu parandada, ei ole mitte ainult professionaalsuse suurendamine ostjate ja pakkujate vahel, kuid samuti koolitus äh, pakkujatele ja mõned liikmesriigid ongi juba praktikas seda teinud äh, ja järgnevatel aastatel tahaksime me soodustada just äh, heade kogemuste vahetamist. Mm, see ei tähenda mitte ainult mingisugust näidete kataloogi, vaid äh, Äh, meil võiks olla mingisugune töövahend, mis on äh, kõikidele äh, pakkumise koostajatele kättesaadav. ja härra Terabella rääkis täiesti õigesti statistikast, mis ei ole julgust sisendav. üksikpakkujate arv on kasvanud viimastel aastatel ja mm, samas SKT tee osakaalust rääkides peab ütlema, et me lihtsalt, meie ehm, arvutusmetoodika on ehm, muutunud ja sellepärast ongi neliteist protsenti see osakaal SKT-s nüüd. VKE-de küsimuses ehm, mõistame me täiesti, et ligipääs avalikele hangetele on tähtis küsimus ja me katsume nüüd põhjalikumalt ja laiemalt seda teemat käsitleda, püüdes siis ka keskhankeasutustega koostööd teha. tahaksime hajutada seda müüti, et äh, et, äh, et äh, mingisugune vastuolu VKE-de ligipääsu ja kesksete hankeasutuste vahel. et, et koondatud äh, hanked ja üks kontaktasutus tegelikult äh, lihtsustab ka allhanket, hangete korraldamist ja äh, see, seega me tahaksime kõiki nende, kõigi nende probleemidega tegeleda Bulgaaria eesistumise ajal toimuvas, toimuval juuni konverentsil. tahaksime, et avalikes osa, hangetes osaleksid ka sotsiaalpartnerid, ähm, et arvestataks keskkonnakriteeriumiga, et lihtsustataks äh, ligipääsu ning lihtsustataks ka vaidlustamisi. Äh, mõnedes liikmesriikides on ähm, on äh, pakkujate väikene arv seotud just sellega, et üldist protsessi hinnatakse väga negatiivselt. nüüd Äh, me nõustume mm, mm, arvamusega, ähm, et äh, väga palju sõltub tegelikult ju lõplikult äh, mentaliteedi muutusest ja meil on hea meel, et parlament seda välja ütles ja me tahaksime Euroopa Parlamendiga koostööd teha tulevikus, et tõesti suhtumist muuta. tänan. Remarks, I would like to go back to our raportöör, Mr Coelho, please. raportöör härra Coelho, palun ma tahaksin tänada kõiki sõnavõtjaid, kolleege, regioonide komiteed ja Euroopa Komisjoni. minu arvates on selge siit arutelust, kui tähtis on avalik hange, kui oluline see on majanduskasvule, tööhõivele, VKE-dele läbipaistvuse suurendamisele uute tehnoloogiate kasutusvõtule. loodetavasti muudatusettepanekute ja kompromissmuudatusettepanekutega saame me esitada tugeva arvamuse meie komisjoni poolt. ma tuletaksin meelde kolleegidele, et muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kahekümne seitsmes märts. härra Tarvela härra Tarabella esitas küsimuse, osaliselt sellega komisjon vastas, see puudutas statistikat või, või neid arve, aga vastuseks tahaksingi siiski öelda, et mul on hea meel, et ähm, härra Tarabella on just sotsiaaldemokraatia raportöör, sest tal on selle teemaga äh, väga palju kogemusi, ja äh, ta tunneb teemat, hindan seda ning ootan tema muudatusettepanekuid, mis kindlasti lähevad õiges suunas. usun, et teiste kolleegidega koostöös saab raportit veelgi paremaks muuta. nüüd vastan äh, ka komisjonile, ma jagan härra Tarabella mõtet, et äh, me peame äh, väga tähelepanelikult järgima eelarvepiiranguid, samuti äh, äh, komisjon rääkis meile statistik-, statistiliste kriteeriumide muutusest, mis äh, võib-olla põhjendab siis nende arvude muutust, aga oluline on vaadelda, mis toimus enne majanduskriisi ja pärast majanduskriisi, võib-olla see annab ka meile teatud vastused. mõned liikmesriigid on tegelikult äh, alakasutanud äh, oma eelarvelisi võimalusi just nende Euroopa kriteeriumide tõttu, räägin Eurotsooni riikidest. Äh, aga ma olen täiesti kindel selles, et härra Tarabella nõustub minuga, et protsendid tegelikult ei ole kõige olulisemad Äh, Nad on siin raportisse sisse võetud selleks, et mm, midagi illustreerida. kui me räägime avalikest äh, hangetest, siis äh, majanduslikust seisukohast ei ole see sugugi väike probleem Euroopa tasandil. me tahtsime näidata, et see on seotud oluliste investeeringutega majandusse ja see on see, mida eh, arvud siin raportis tähendavad. Eh, nüüd, kui nad veidi erinevad siin sellest, eh, mille teatas välja või mille kuulutas välja härra Barnier kahe tuhande üheteistkümnendal aastal, siis see ei ole probleemiks. ja see ongi minu poolt kõik, suur tänu um,! aitäh! muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kahekümne seitsmes märts kell kaksteist. see on vist teine, järgmine teisipäev ning muudatusettepanekuid vaatame läbi aprilli koosolekul. suur tänu kõigile. see tähendab, et saame selle päevakorrapunkti lõpetada ja minna järgmise juurde. siin räägime kahese kvaliteediga tootetest ühisel turul. raportöör on proua Olga Seenalova. palun. aitäh, proua esinaine. räägin emakeeles, tšehhi keeles. aitäh mulle sõna andmast. daamid ja härrad, kolleegid Äh, erinevus toodetes, mida müüakse ühe ühisturul äh, ühise pak-, sama paketiga, pakendiga, sama nime all, äh, need erinevused tuvastati juba Slovakkias seitse aastat tagasi ning meie komisjonis juba öelda, võeti vastu resolutsioon kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal tarbijakaitsepoliitika valdkonnas, me palusime, et komisjon pööraks tähelepanu sellele teemale, viidaks läbi äh, üle-euroopaline uuring ning vaadataks läbi olemasolev õigustik. seega meil on olnud aast-, mitu aastat aega. järjest rohkem on see äh, kahese kvaliteediga toodete teema jõudu kogunud. seda mainis isegi Jean-Claude Juncker oma kõnes olukorrast Euroopa Liidus. minuni on jõudnud ka mitmed küsimused selle kohta, mida see kahene kvaliteet täpselt tähendab ma viitaksin tervele reale testidele erinevates liikmesriikides, mis on näidanud, et sama nime all turu ja paketiga turustatud toodetes on erinevates riik, liikmesriikides erinevusi ja need ei ole lihtsalt äh, pistelised testid, vaid neid teste on tehtud erinevates laboratooriumites, kuulsates ülikoolides, mina isegi olen osalenud mõnedes nendes ja me ei räägi ainult toiduainetest, kuigi nende kohta on kõige rohkem andmeid. mõned kodanikud juba teavad, et samas lihakonservis ühes riigis on puhas sealiha, teises on aga liha oluliselt viletsama kvaliteediga. siis ka kofeiinisisaldus kohvis või erinevused jogurtites loomulikult väidetakse, et on erinevad eelistused hinna ja maitse osas. ja kahene kvaliteet ei kehti kõikide toodete kohta. Euroopa Komisjon eelmisel aastal hakkas sellele teemale tähelepanu pöörama ning hakkas rääkima sellest, et meil on vaja ühtset testimismetoodikat ja leiti eelarvest isegi raha uurima, äh, kogumaks tõendeid. ma tervitan seda, sest kahene kvaliteet on seotud ka meie sisetulu toimimisega. me peame koguma andmeid Euroopa tasandil, meil peab olema ühine lähenemine. aga mainiksin ka mõningaid piiranguid millega varem või hiljem järelevalveametid peavad silmitsi seisma. ma kardan, et kui me ei tegutse, siis killustub siseturg veelgi. üks liikmesriik on juba öelnud, et ta võtab vastu siseriiklikud seadused kahese kvaliteediga toodete jaoks. meie seda ei soovi. minu eesmärk ei ole mitte käskida öö, äh, kirjutada ette tootjatele, mis, millest nende tooted peavad koosnema, vaid tarbijaid tuleb täpselt teavitada sellest, et sama nime ja pakendiga tooted võivad erineva, erineda oma koostiselt, sest tarbijad arvavad, et siseturg on selline, kus tooted on samad igal pool nad ei eelda, et nende koostis erineb. loomulikult, kui tootja soovib äh, kohandada toodet vastavalt kohalikele maitseelistustele, siis tuleb sellest ka selgelt teada anda. võib ju ka juhtuda, et kui tarbija eeldab, et koostis on sama, kuigi ta seda ei ole, siis see on tarbija petmine. Euroopa Komisjon teatas et vaadatakse üle Euroopa Liidu tarbijakaitse direktiivid ning ma arvan, et see äh, on hea võimalus muuta direktiivi ka äh, vält-, vältimaks kõlvatut konkurentsi. volinik Jurlova öö, äh, ütles, et tuleks pikendada öö, öö, ebaausate öö, tavade, käitumistavade nimekirja, ma ei tea, kuidas seda täpselt tuleks teha, aga ma tervitan seda järelevalveametitel peaks olema tõhus instrument selleks, et vaadata läbi ka konkreetsed juhtumid, kui öö, öö, nende puhul tõesti petetakse tarbijaid. suur tänu ning ma ootan teie öö, seisukohti sellel teemal, aitäh! suur tänu, nüüd Rahvapartei nimel. härra Stefan räägin ka oma emakeeles. kõigepealt tahaksin tänada kolleeg Olga Seenalovat. ta on sellel teemal tegutsenud juba aktiivselt aastaid. see on oluline teema. kahese kvaliteediga toodete küsimus on tõsine mitmetes liikmesriikides ning see on hakanud muutuma ka poliitiliseks teemaks, sest kodanikud äh, leiavad, et seda probleemi pole piisavalt lahendatud ning seetõttu hakkavad nad pidama ennast justkui teise järgu kodanikeks. niisiis, me peame tagama võrdsed tingimused siseturul. siin on kolm olulist asja, mida soovin rõhutada. esiteks, meil peab olema piisavalt infot tarbijatele, et nemad saaksid ise otsustada toodete kvaliteet otseselt ei tähenda seda, et me soovime tooteid ühesuguseks muuta üle terve siseturu, aga tarbijate jaoks on oluline, et nad saaksid korrektset infot. et nad ise saaksid otsustada, kas nad ostavad neid tooteid või mitte. tahaksin rõhutada, et esmane eesmärk on anda tarbijatele piisavalt infot. teine oluline valdkond. Euroopa Komisjoni poolne tegevus, mida ma tervitan, sest äh, on loodud see ühine uurimise ja testimise keskus mille töö tulemus võib olla väga oluline lõpuotsuste tegemisel. probleem seisneb selles, et meil ei ole veel ühtset metodoloogiat, seetõttu see probleem mitmetes liikmesriikides Euroopa Liidus ongi tõstatunud. niisiis ma eeldan, et ka tänu meie komisjoni tööle ja pärast seda raportit saame me edasi liikuda kolmas märkus. toetan raportööri ettepanekut, mis puudutab äh, äh ebaõiglaseid kõlvatuid tegutsemisviise, pidades silmas tarbijate petmist see on antud küsimuses oluline, sest see kahene kvaliteet tegelikult tuleb kõlvatust konkurentsist ja sellega tuleb tegeleda. ja lõpetuseks ma arvan, et ka tarbijakaitseorganisatsioonidel on siin oma roll mängida, nad peaks olema tugevamad ning peaks olema ka platvorm, kus saavad ühendust võtta tarbijad tarbijakaitseorganisatsioonidega, et sealt toetust saada. oluline on, et meie kodanikud usaldaksid siseturgu. seega me peaksime kaotama sellised tavad, mida me endiselt äh, paraku meie turgudel näeme kahese kvaliteediga toodete puhul ma olen valmis koostööd tegema raportööri ja teiste kolleegidega, sest see on väga oluline raport. ja ma arvan, et me kindlasti saame astuda tõsise sammu edasi ja suurendada meie kodanike usaldust antud valdkonnas, aitäh! suur tänu! nüüd ECR-i nimel härra Suulik. tema ei saanud siin olla ning palus siia tulla ja palus, et ma loeksin tema seisukoha ette kõigepealt ta vabandab loomulikult selle eest, et ta ei saanud siia tulla. kõigepealt tahaks ta tänada raportööri eh, hea ja põhjaliku raporti eest kahese kvaliteediga toodete asjus, ta täiesti toetab raportööri punktis D, et on tõsised erinevused eh, ebaõiglaste kaubandustavade direktiivi ellurakendamises, aga ta toetab vähem seda, Äh, millised on raportööri poolsed lahendused. näiteks see lisa üks ja must nimekiri ei tähenda otseselt seda, et kaese kvaliteediga tooted kaoksid turult, sest direktiivi ellurakendamise kohustus on liikmesriikidel. praeguse õigustiku ellurakendamine äh, kaotaks suurimad puudujäägid ning aitaks edasi liikuda. ta toob Slovakkia näite mis on aktiivselt äh, rääkinud sellest teemast Euroopa Liidus. Slovakkias ei ole äh, selget siseriiklikku äh, toidusektori ebaõiglaste kaubandustavade vast-, vastu tegutsevat ametit, Euroopa Liidu must nimekiri tegelikult öö, öö, öö, kaotab oma tähtsuse nii nagu muud õigusaktid Euroopa Liidus. välja on töötatud ka ühtsed reeglid ja metodoloogia äh, selleks, et kaitsta toiduohutust. ta ei nõustu ka punktiga üks, mis puudutab äh, teste, äh, mis on näidanud erinevat koostist toiduainete puhul, samas pole kasutatud ühtset metodoloogiat. sellel põhjusel nõustub ta ka punktiga neli, kus toetatakse ühtse metodoloogia väljatöötamist Äh, mil, äh, mis on hädavajalik ennem, kui me üldse saame kaaluda äh, uusi Euroopa õigusakte. punkt kaheksa, seda ei ole veel põhjendatud ühegi faktiga või, või testiga. liikmesriigid peaksid pigem vaatama seda, kuidas teistes riikides on võideldud ebaõiglase kaubandustava vastu, selle asemel hakata Euroopa tasandil õigusakte vastu võtma. punkt neliteist mis puudutas märgistust eh, ja erinevusi seal, eh, tema arvates ei ole eh, see seotud kahese kvaliteediga ning härra Suulik väldiks sellist segaduse tekitamist. kahese kvaliteediga tooted on need, millel on samad brändinimed ja pake-, pakendid ning kui ha-, üritatakse niisama segadust tekitada brändinimedega, siis need öö, brändid on juba mustas nimekirjas härra Suulik ei toeta ka punkti kakskümmend kaks, mis moodustas, puudutab musta nimekirja muutmist, sest erinevused, koostised ei ole piisavalt tõsised, et muuta tarbija, kui, kui erinevused ei ole piisavalt suured, et muuta tarbija käitumist, siis nad ei, neid ei peaks pidama negatiivseks juba automaatselt. kaesel äh, kvaliteedil on äh, ka põhjused tulenevalt maitse ja äh, eelistusest ja madalamast ostujõust aga suur, härra Suulik toetab äh, punkti kakskümmend kolm, sest lisatestid võivad kaasa aidata paremale konkurentsile ning tarbijate teadlikkusele. aitäh ja nüüd ALDE nimel äh, Tiit Aharnova. aitäh, proua esinaine, tahaksin kõigepealt tänada Olga Sõnalovat kogu selle töö eest, äh, kogu selle temaatika puhul siin on juba korduvalt öeldud, et see teema on tähtis mõningate liikmesriikide jaoks, aga mina tahaksin rõhutada seda, et probleem ei ole mitte mõnede liikmesriikide, vaid terve siseturu toimimise äh, jaoks. mainiti siin juba erinevaid uuringuid, mis tõid välja, et on probleem olemas on madalama kvaliteediga äh, toiduained ja muud äh, tooted Ida-Euroopa riikides, mitte ainult Tšehhis, Slovakkias, vaid ka Ungaris, Horvaatias, Tšehhi-, äh, Sloveenias, Ungaris äh,, Bulgaarias, Rumeenias, võib-olla kuskil mujalgi. ühi-, Euroopa ühisturul sellist probleemi ei tohiks olla. ehk siis tarbijaid petetakse mõningate ettevõtete poolt kuidas seda teisiti nimetada, kui ühe sama brändi nime ja pakendiga tooted on erineva koostisega. tarbijad eeldavad täiesti õigustatult sama kvaliteeti üle Euroopa Liidu. ma tahaksin öö, ära kuula-, tervitada seda, mida ütles proua Jourova öö, uute meetmete kohta eelmisel aastal. loodetavasti need rakendatakse ellu kiiresti. kõigepealt peaksime me ära kasutama olemasolevat õigustikku, selle asemel, et vastu võtta öö, uusi seadusi, milleks kulub väga palju aega. peaksime survet avaldama ka tootjatele, jaemüüjatele ning järelevalveametitele liikmesriikides. Nende töö peab olema sujuvam ning tõhusamaks tuleb muuta ka piiriülest koostööd, infovahetus on siin väga tähtis. ilma infovahetuseta, paremate tavade öö, vahetuseta ning ühtse metodoloogiata on võimatu seda probleemi lahendada. loodetavasti süsteem hakkab toimima juba lähikuudel ning me saame näha konkreetseid tulemusi üsna pea. nii et, et, et ei tegutseks mitte ainult järelevalveametid, vaid ka tootjad ja jaemüügiketid. loodetavasti tegutsetakse kiiresti ja olukord parandatakse, sest ka ettevõtjate reputatsioon on kaalul. me ei hakka siin näpuga näitama, et kes on süüdi või mitte, kas tootjad või tarnijad või jaemüüjad või tarbijakaitseorganisatsioonid või järelevalveorganisatsioonid, see pole oluline me peame nüüd minema probleemi tunnistamisest selle lahendamise juurde. leidkem nüüd lahendused üheskoos, uurime, kuidas neid äh, ebaõiglasi kaubandustavasid kaotada. ootame ka komisjonilt uusi ettepanekuid lähikuudel. minu jaoks on oluline tegutseda ja tegutseda kohe, sest aeg kaob. ettevõtted peavad üles näitama head tahet ning astuma konkreetseid samme, seda ootavad tarbijad ja kodanikud meilt, aitäh! suur tänu! härra Mastalka ei ole kohal, roheliste nimel härra Šoltes. aga teda, tema, teda esindab ka keegi teine. jah, tahaksin veel kord äh, äh vabandada härra Šoltesi nimel, ta on täna Sloveenias, tal on seal koduseid kohustusi härra Soltes tahab tänada raportööri eh, kahese kvaliteediga toodete raporti eest, eh, tema arvates on raport hästi kirjutatud, siin on kõik olulisemad elemendid eh, sees. me nõustume raportööriga, et ettevõtted peavad tarbijatele andma täpset infot, et nad teaksid, mida nad täpselt ostavad ja et saa-, et nad saaksid võtta vastu otsuse, kas osta seda toodet või mitte ja seda õige info põhjal. läbipaistvus on kõige tähtsam. peale selle ei peaks tarbijaid petma äh, ka reklaami või muude ebaõiglaste kaubandustavadega. siin tuleb äh, aru anda, et äh, kaubandus, toidukaubandus on, kaubandusel on sügav piiriülene mõõde seetõttu tuleb tagada võrdsed tingimused äh, siseturul kõigile, nii et kaitstaks ka tarbijaid. oluline on mainida, et raportis on ka kirjas see, et kahese kvaliteediga toodete probleem ei puuduta ainult toiduaineid, vaid ka kosmeetikat, äh, äh, puhastusaineid ja nii edasi. roheliste jaoks on oluline kahese kvaliteediga toodete probleem lahendada Euroopa Liidu tasandil, luua sõltumatu üksus, mis saab kasutada ühtset meetod-, komitoloogiat selleks, et kontrollida liikmesriikides toodete kvaliteeti. nõustume ka raportööri ettepanekuga muuta lisa üks äh, äh, ebaõiglase kaubandustavade direktiividest, äh, direktiivist, et lisada musta nimekirjaga need tooted, ootame koostööd raportööriga, aitäh! ja siis proua Porson Zahvaljujem gospođo predsjednice. E, prije svega željela bi se zahvaliti e, kolegici... Aitäh, proua esinaine. Ma tahaksin tänada raportööri proua Naolovat. Töö on olnud suurepärane ning toetan täielikult seda raportit. ENVI komisjonis töötasin öö, e, ma variraportöörina ka toiduainete kvaliteedi kallal, aga see teema ei puuduta ainult äh, toiduaineid, otse vastupidi. erinevad uuringud ja inimesedki on öelnud, et äh, see puudutab ka muid äh, tootekategooriaid, ka näiteks isegi autosid, kus võib näha erinevuseid. loomulikult inimesi puudutab kõige rohkem toiduainete teema, sest madalama kvaliteediga toiduained võivad pikemas perspektiivis mõjutada ka meie tervist. ma tahaksin öelda, et juba aastaid olen selle teemaga tegelenud, viisin läbi uuringu ka Horvaatias, selgitasime välja, et seal on palju erineva kvaliteediga tooteid, näiteks öö, äh, titetoit, hipp bränd kus öeldakse, et seal kasut-, see on biotoit, mida turustati ka Horvaatias, aga selle kvaliteet oli madalam kui samal tootel Saksa turul. samas äh, hind oli sama või isegi kõrgem, kvaliteet aga madalam ma võin öelda, et ka tarbijad ei näe kuskilt, et nad ostavad madalama kvaliteediga toodet, sest see ei ole kirjas kuskil seal tootel, selle toote reklaam on sama, pakend on sama ja nimi on sama. ehk siis tarbijal ei ole mingisugust võimalust võrrelda öö, sama toodet öö, tootega teiselt, teisest riigist. seetõttu öö, ongi tegemist kõlvatu kaubandustavaga. praegune seadustik ei ole piisav selleks, et probleemi lahendada. mõningad tootjad on juba öelnud, et nad lõpetavad sellise tegevuse siseturul, aga nad teevad seda vabatahtlikult, sellest ei piisa ehk siis, et see ei saa olla nii, et need, kes soovivad olukorda muuta, teevad seda, teised aga mitte. niisiis, toetan kõike seda, mis siin on öeldud, aga me ei saa rahuneda, me ei saa oodata lihtsalt, et probleem ise laheneb. seetõttu peame me vastu võtma ka uusi juriidilisi lahendusi paljud kolleegid juba ütlesid ka, et ja mina nõustun sellega, et Euroopa Liidus siseturul ei saa meil olla esimese ja teise klassi tarbijaid. aitäh! ja nüüd proua Poospissil. aitäh! soovisin ka siin arutelus sõna võtta tunnustan väga kolleeg Senalovat selle töö eest antud teemal, ta on tõesti ekspert. tõsi ta on, et sellel teemal on tõsised poliitilised eh, mõjud samuti. Ida-Euroopas on see väga delikaatne teema. kui eh, toiduainetel kvaliteet kõigub asi ei ole ainult selles, et kahjustatakse tarbijaid, vaid see, siin on probleem ka vaimsel tasandil, paljud tarbijad leiavad, et nad on justkui teise klassi kodanikud Euroopa Liidus. me oleme uued liip-, liikmesriigid, kes liitusid pärast kommunismi langemist ning need tooted, mida meile müüakse, on lihtsalt halvemad. sooviksin ära märkida veel ühe aspekti. tarbijakaitse üldiselt, kahene kvaliteet tekitab ka pettumust avalikkuse hulgas Euroopa integratsiooni suhtes, ehk siis me soovime ikkagi poliitilisel tasandil leida lahendust. tahaksin tänada kolleegi eh, veel kord eh, tema töö eest. Euroopa vastased jõud muutuvad tugevamaks Kesk-Euroopas ning see teema aitab nende tule kaasa niisiis, see teema on väga tähtis, see raport on väga hästi kirjutatud, nõustun täiesti esimese osaga, kus kirjeldatakse neid kaese kvaliteediga toiduaineid ning teine, teine, teises osas on ka soovitused, selle kohta on mul ka terve rida muudatusettepanekuid, mis muudaks teksti konkreetsemaks, mul ei ole äh, soovituste sisu vastu mitte midagi, aga mul on ettepanekuid, eh, kuidas teatud aspekte selgitada paremini. näiteks eh, arut-, aruteluga, millisel tasandil peaks reegleid vastu võtma, ma nõustun nendega, kes soovivad direktiivi muuta e-, eelkõige lisa üks, eh, kus on need kõlvatud kaubandustavad sees E, e, et sinna lisaks ka, lisataks ka muud e, uued elemendid. teises osas raportöör räägib ka Euroopa lahendustest, mida saaks otse kasutada peame siin otsustama, kas muuta määrust, ma ei ole täiesti sellega nõus, ma arvan, et kui me hakkame seadustesse sekkuma, siis direktiiv on parem kui määrus. sest direktiiv kaasab ka äh, liikmesriike rohkem. ja loob mulje, et me tõesti räägime rohkem tarbijakaitsest kui ettevõtetele käskude jagamisest. teine osa siin ettepanekutest puudutab piiriülest aspekti. siin me peame tugevdama piiriülest elementi. nõustun raportööriga, et vastutavad ametid liikmesriikides ei saa üksinda kahese kvaliteediga toodete probleemi lahendada, seega tuleb tugevdada piiriülest elementi. Need on minu muudatusettepanekud. tahaksin veel kord tänada raportööri. süstemaatilise töö eest sellel poliitiliselt väga delikaatsel teemal uh,. Thank you, madam chair, I am. aitäh, proua esinaine, mina olen siin ENVi komisjoni esindaja ja hakkan nüüd rääkima emakeeles ungari keeles. Eh, aitäh, tahaksin tänada ka proua Senalovat, kõiki teisi, kes on seda tööd teinud. tahaksin rõhutada, et see teema ei puuduta mitte ainult Ida- ja Kesk-Euroopat, see on Euroopa probleem. seda tuleb selgelt välja öelda mina olen selle teemaga tegelenud juba aastaid ka keskkonnakaitse kontekstis. nägin ka seda, kuidas lobitegijad meie juurde tulid, toiduainetööstuse lobitegijad, ja rääkisid sellest väga siiralt, tegemi-, et tegemist on paranoia ja hullumeelsusega. me teame, et Kesk- ja Ida-Euroopas on teistsugused maitse-eelistused me soovime ju seda kõike arvesse võtta ja ettevõtjad, ettevõtjad aga reageerisid meie murele, samas öö, olukord ei ole lihtne, sest siin on väga suured lobihuvid. kui meil ei ole ühtset Euroopa-ülest uuringut, siis see probleem ei lahenegi. sest lobitegijaid saab alati olema, kõik ju teavad seda. mulle meeldib see põhimõte, et sama pakend, sellele peab olema ka sama sisu. siin mainiti ka näiteks pesuvahendeid, ehk siis probleem ei puuduta ainult toiduaineid, hügieenitooted ja nii edasi. ja sisu ei muuda toodet mitte ainult odavamaks, vaid ka kvaliteet halvaneb. see on seotud ka toiduohutusega näiteks tiitletoit. ja see on mu viimane märkus. nagu Horvaatia kolleeg just ütles, siis öö, äh, äh, mõningad ettevõtted on hakanud ise tegutsema. Nad on vabatahtlikult öö, äh, olukorda parandanud ning see on hea ma olen ajalooline, ajaloolane, tsiteerin sageli ajalugu. minu arvates juba kaheksakümnendatel aastatel oli see probleem. küsige Hispaania kolleegidelt. juba siis oli see probleem Euroopas. juba siis olid kahese kvaliteediga tooted Euroopas olemas, aga meil on vaja ühtset Euroopa lahendust sellele. aitäh ja nüüd lõpetuseks really... suur aitäh! see oli väga-väga sisuline arutelu. ka mina kasutan siis oma keelt, läti keelt nimelt. suur aitäh! kõigepealt ma tänaksin proua Senalovat selle suurepärase raporti eest. siin on tegelikult juba kõik öeldud, aga ma olen üsna veendunud, et kolleegid on meil täna korraldanud igati professionaalse arutelu ja raportit saab alati veel parandada. ma jäin natukene koosolekule hiljaks, kuna osalesin samal ajal eelarvekomisjoni koosolekul. ka seal kerkis üles teema, mis on konkreetselt seotud minu tööga. ja seetõttu ma tahaksingi eelkõige nimetada tööd eelarvekomisjonis. minu algatusel käivitasime me sel aastal metodoloogiat käsitleva pilootprojekti ja nimelt niisugust metodoloogiat, kuidas leida erinevates riikides erinevate toodete vahelisi erinevusi. ma tean, et komisjon on selle pilootprojektiga juba tööd alustanud ja on võimalik, et see projekt ulatub ka järgmisesse aastasse ja loodan, et see aitab piisavalt ka siseriiklikke ametkondi, et me saame selle probleemi riikidevahelisel tasandil lahendada erinevate liikmesriikide kaasamisega, täpselt nii, nagu mm, nimetasid eelkõnelejad. ma võin rääkida oma riigi tervishoiu ja veterinaarteenistuse kogemustest, kui nad kontrollisid teatavaid tooteid, siis nad leidsid erinevusi, aga nad ütlesid, et need ei ole väga-väga olulised, aga kui me esitasime küsimuse, mis asjad need olulised või sisulised erinevused on, siis nad teenistused vastasid, et nad ei tea, sest et meil ei olnud veel seda definitsiooni. samamoodi tarbijakaitseorganisatsioonid, nemad ei ole selle probleemi lahendusega veel tegelema hakanud, kuna neil ei ole piisavalt rahastusvahendeid meie naaberriigis Leedus on tegelikult olukord juba oluliselt parem. mõlemad institutsioonid juba töötavad, nad töötavad oluliselt tõhusamalt, üritavad tõmmata tähelepanu sellele probleemile, mis minu arvates on juba väga olulise tähtsusega ja lisaks sellele nad üritavad ka vältida niisuguste probleemide juurde tekkimist. lisaks puudutan lühidalt ka ajalugu. kahe tuhande neljateistkümnendal aastal koos Horvaatia kolleegi Dubravkaga üritasin juhtida kolleegide tähelepanu sellele teemale kirjaliku deklaratsiooniga. Tol ajal olid kirjalikud deklaratsioonid veel lubatud ja me üritasime pöörata kogu Euroopa Parlamendi tähelepanu toodete kahetisele kvaliteedile. Saime oma valimisringkondadest üsna tihti kaebusi sellel teemal ja saime aru, et probleemid on olemas, aga nüüd on olukord ikka täpselt samamoodi. Kesk-Euroopa riigid räägivad sellest, Ida-Euroopa riigid räägivad sellest, aga ma tahaksin saada toetust niinimetatud Euroopa Liit viieteistkümnelt ehk siis nendest nendelt liikmesriikidelt, kes olid siin juba enne kahe tuhande neljanda aasta uut liitumislainet. kui ma võin ikkagi nimetada uusi liikmesriike ja vanu, eristada siis vanadelt liikmesriikidelt on toetus praegu minimaalne. tegemist on poliitilise teemaga, isegi kui erinevused erinevates toodetes, näiteks pesuainetes, toiduainetes, kosmeetikas ei ole olulised, siis ikkagi minu arvates on see diskrimineeriv ja see annab Euroopa Liidust väga-väga halva ülevaate. komisjon on osalenud selles protsessis härra Juncker juhtis juba septembris tähelepanu sellele, et niisugune erinevus ei ole aktsepteeritav, sama toode, samad etiketid, aga erinevates liikmesriigis on, on sellesama toote kvaliteet erinev, see on täiesti vastuvõetamatu ja mina tu-, tervitan igati asjaolu, et me oleme loonud toidu ja toidu kvaliteedi teaduskeskuse Euroopa Komisjonil see avati alles üsna hiljuti ja see keskus soovib töötada infosüsteemide ühendamisega liikmesriikide piiriülese koostööga selles valdkonnas. See on esimene samm selles suunas. Me peame esiteks kindlaks tegema, kus kohas on need erinevused. Turul on väga palju tooteid, mille vahel valiseb, varits, valitseb erinevusi. Me peame ka kindlaks tegema, missugused ettevõtted seda ära kasutavad. mul on väga hea meel tõdeda, et parlament on teinud esimese sammu selles suunas ning me loodetavasti jätkame seda tööd ka tulevikus niimoodi, et ka Kesk- ja Ida-Euroopa kliendid saaksid sama kvaliteediga tooteid, kui saadakse Lääne-Euroopas. suur aitäh! suur aitäh ja nüüd ma annan sõna komisjoni esindajale Thank you. aitäh. tere hommikust kõikidele. eelkõige suur aitäh proua Seenaloovale. me teeme temaga väga tihedat koostööd selle teema kallal, aga me oleme teinud koostööd ka tarbijaõiguste piiriülesel kehtestamisel. nii nagu mitmed sõnavõtjad ütlesid, on need kaks teemat ka üsna tihedalt omavahel seotud. üsna mitmed sõnavõtud nimetasid kõiki komisjoni tasandil tehtud algatusi selles vallas ja samuti puudutati härra Junckeri tegevust. igal juhul ütles komisjoni president oma kõnes, mis käsitles Euroopa Liidu olukorda, et tegemist ei ole ebavõrdsete liiduga, tegemist on võrdsete liiduga ja seetõttu ei saa mitte ühegi liikmesriigi tarbijaid kohelda teisejärguliste kodanikena. me oleme nõus ka sellega, et erinevate valitsuste tähelepanu ja erinevate sidusrühmade tähelepanu on juhitud erinevatele tõenditele selle kohta, et niisugused erinevad kaubandustavad on olemas ja ma arvan, et meie arvates on meie arvates on väga oluline säilitada ühtsus turul, aga samas turg peab olema ka avatud ja majanduslikult tõhus. sellepärast komisjon töötab praegu väga tugevalt selles suunas, et segadust tekitavaid, piiravaid ja diskrimineerivaid äritavasid turul välja juurida. see on ka kogu meie arutelu aluseks. teen lühikese kokkuvõtte nüüd sellest, mis me siiamaani teinud oleme. esiteks me küsisime toiduahela paremini to,, parema toimimisega tegelevalt kõrgetasemeliselt foorumilt, eh, missugused on nende seisukohad ja tegime neile ettepaneku pöörduda kõikide toidutootjate poole selles küsimuses. komisjoni poolt mandaadi saanuna see foorum seda ka tegi, tegemist on põhimõtteliselt ühise teadusuuringute keskusega, et töötada välja eh, kasutuskõlblik testimismetoodika. see töö algas eelmisel aastal väga-väga kõikehõlmavalt, kaasati kõikvõimalikud sidusrühmad, liikmesriikide vastavad ametkonnad, toidulaboratooriumid, samuti tööstus ja tarbijakaitseorganisatsioonid me oleme valmis töötama välja niisugust metoodikat, mis oleks teaduspõhine ja mida äh, tootjad aktsepteeriksid, et kõik saaksid seda metoodikat kasutada ja selle alusel äh, teha kehtivaid analüüse. me loodame, et paari kuu pärast või isegi järgmises kuus juba on meil metoodika vastu võetud ja siis algavad tegelikud katsed, mida me teeme mitmes liikmesriigis ja koordineeritult. me teeme seda, kui ma võin eelkõneleja tsiteerida, siis me ei tee neid katseid mitte ainult uutes liikmesriikides, vaid kõikides liikmesriikides, ka Euroopa Liit viieteistkümnesse kuuluvate liikmesriikide hulgas ja soovime et selle, nende testide esialgsed tulemused oleksid olemas käesoleva aasta lõpuks. aga see ei ole mitte kõik, mida komisjon teeb. komisjon vaatab ka rakenduvaid seadusandlusi ja me oleme seisukohal, et rakenduv seadusandlus peab olema jõus ja seda tuleb paremini jõustada ja seda on ka võimalik teha. eelkõige segadust tekik-, tekitavad äh, tavad toiduseadusandluses on keelatud, aga nad peavad olema ka äh, küll kõlvatu kaubandustava vastastes praktikates üldiselt keelatud kahe tuhande viieteistkümnendal aastal eh, viitasime juba konkreetselt eh, toodete kahetisele kvaliteedile ja nüüd pidades täielikult silmas neid olemasolevaid suuniseid, oleme me teatise alusel koostamas konkreetsemaid suuniseid, et näidata, kuidas olemasolev seadusandlus on kasutuskõlblik võitlemaks kahetise kvaliteediga toodete vastu. me võtsime siin näidiseks toiduained, sellepärast et toiduaine on see, mille kohta kõige rohkem kaebusi esitatakse. vähemasti siiamaani on niimoodi olnud. mida me veel teeme? me teeme koostööd siseriiklike jõustavate organitega, mitte ainult toidu sektoris, vaid ka tarbijakaitsesektoris me korraldame töötube, et vahetada teadmisi ja töötada välja erinevaid oskusi ja tavasid. ja me oleme isegi ühe sammu veel kaugemale läinud, sellepärast et me pakume ka rahastamist, kaasrahastamist kõikide liikmesriikide vastavatele organitele, et nad saaksid selles valdkonnas oma võimekust suurendada. ning paari nädala pärast suisa juba ma loodan, et me näeme, missugused on need liikmesriigid, kes on selle võimatus, võimalusega kasutusele võtnud. aga paralleelselt kõige sellega, mis ma juba nimetasin, on komisjon otsustanud ka iseseisvalt selle probleemiga tegeleda ning ta on alustanud läbirääkimisi kaubandusassotsiatsioonidega ja mitmete ettevõtetega, just mõningate ettevõtetega, kelle kohta on viidud läbi teste. kõigepealt äh, üritatakse mõista selles vaidluses ja aruteludes kaasatavaid kõiki elemente, sealhulgas tarbijate seisukohti, eelistusi ja tajusid, seda, kuidas kasutatakse erinevaid tavasid ja lahenduste väljatöötamist, sest et nii nagu on mitmeid kordi nimetatud, tegemist on siseturu probleemiga, see on väga olulise tähtsusega probleem ja see on väga tähtis selleks, et tagada tarbijate usaldus meie siseturul ja meie siseturu vastu. nüüd täpsemalt äh, seoses selle raportiga mis meie ees täna on. ma olen seisukohal, et tegemist on väga olulise elemendiga kogu selles protsessis ja väga õigeaegse elemendiga, sellepärast et komisjon on valmistamas ette uut paketti tarbijate jaoks ja selles pak-, selles paketis kontrollitakse ka äh, kasutuskõlblikkust mitmete tarbijaid puudutavate seaduste kasutuskõlblikkust, sealhulgas ka kaubandustavade praktikat käsitlevat seadusandlust. meil on koostatud ka teatis, mis räägib sellest, kuidas me kavatseme olemasolevat seadusandlust paremini rakendada. seetõttu me praegu just mõtleme sel teemal, kuidas oleks kõige parem läheneda kvaliteedi teemale, kahetise kvaliteedi teemale selles paketis ja meie jaoks üks asi on väga olulise tähtsusega. nimelt õiguskindluse ja maksimaalse selguse tagamine ettevõtete jaoks, aga me soovime garanteerida ka seda, et jõustamisettevõtted või jõustamisega tegelevad asutused saavad ka seaduse jõustada ja lõpuks on meil nii komisjonis, parlamendis kui nõukogus selge, et me peame tulema välja niisuguse äh, ülesande ja ettepanekuga, mis oleks tõhus ja proportsionaalne. nii et tegemist on ühise tööga, me oleme sellega alustanud ja me kahtlemata jätkame uue paketi kontekstis. väga oluline on see, et meie sellesuunaline töö oleks edukas. sellepärast, et toodete kahetine kvaliteet on asi, mis mõjutab oluliselt kodanike arusaamist siseturust. mul on ka mõned väga konkreetsed märkused selle raporti kohta. esiteks, ma tahan rõhutada, et me pöörasime põhitähelepanu toiduainetele, sest et selle kohta esitati kaebusi kõige rohkem. aga meie suunised pööravad nii konkreetsed kui, kui üldisemat laadi, sobivad ka teistele sektoritele, mitte ainult toiduainete eh, sektorile ja komisjoni tasandil me kaalume järgmisel aastal eh, töö laiendamist ka mittetoiduainete tööstussektorisse. tekib ka küsimus, kas me räägime siin ainult konkreetsetest bränditoodetest. meie seisukoht on see, et me peamiselt räägime toodetest, mis on sarnases paketis, mis tähendab seda, et pakendil olevaid erinevaid elemente ja kujunduselemente tuleb arvesse võtta, kas nad kasutavad brändinimesid või mingeid äh, privaat äh, etikette oma brändidel, nii et asi ei ole niivõrd brändis, kuivõrd erinevates üksikasjades, mille abil neid tooteid tutvustatakse. Need olid minu üksikasjalikumad kommentaarid. nüüd edasi. ühtne uuringukeskus, me loodame, et me oleme aasta lõpuks niisugusel positsioonil juba, et meil on palju rohkem tõendeid ja kasutuskõlblikke tõendeid. seega ma tahan teid veel ükskord tänada töö eest selle raporti kallal ja me võtame kõiki teie poolt kinnitatud arvesse. suur tänu ja lõpuks saab taas sõna raportöör. suur tänu esiteks ma tahaksin tänada kõiki kolleege, eh, kes arutelust osa võtsid. loomulikult ma ootan huviga teie muudatusettepanekuid. ma olen kindel, et lõpuks me saame väga hea kvaliteediga raporti, mis seda teemat veelgi edasi arendab. ma olen nõus kõikide nendega, kes peavad seda teemat just nimelt usalduse parandamise teemaks Euroopa Liidu siseturul ja seetõttu vajab see üle-euroopalist lahendust. suur aitäh selle eest ja siin on mul koris, on ajakava seitsmeteistkümnenda aprilli lõunaks palume esitada muudatusettepanekud. suur aitäh teile ja me liigume edasi meie viimase päevakorrapunkti juurde, milleks on siis rongireisijate õigused ja kohustused, ei, vabandust, mitte isiklike andmete liikumine Euroopa Liidus ja selles küsimuses annan kohe sõna raportööri. suur aitäh proua raportöör, mul on väga hea meel tutvustada oma raportit, mis käsitleb eh, mitteisikustatud andmete vaba liikumist Euroopa Liidus. Eh, me, me räägime siin turvalisusest ja vabast internetist kõigile, aga põhimõtteliselt tuleb selleks kaotada terve rida takistusi, et vastavad ettevõtted saaksid toimida takistustega. Eh, see tegelikult on viies vaba liikumise punkt, andmete vaba liikumine, see on ühtse digitaalse ühtse turu olulise tähtsusega sambaks ja see on väga oluline täht, olulise tähtsusega erinevates valdkonnas, näiteks äh, tehisintellekt, pilv, pilve kasutamine ja nii edasi mõned. mõned olulised punktid, andmete lokaliseerimine toimub ja kui me need kaotame, siis muutub olukord oluliselt paremaks, kasvab äh, SKT umbes kaheksa miljonit Euroopa Liidus, euro, kogu Euroopa Liidus kaheksa miljonit eurot siis aastas. see on väga olulise tähtsusega, see on väga olulise tähtsusega ka vabakaubanduslepingute jaoks Kanada ja Lõuna-Koreaga. umbes kuusteist miljardit kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal hinnati selle sektori väärtuseks ja kahe tuhande viieteistkümnendast aastast siiamaani nähti ette umbes kümneprotsendilist kasvu, kahe tuhande kahekümnendaks aastaks peab see ületama saja miljardi pi-, piiri ja seetõttu on see väga oluline ning meie eesmärgiks on riiklikud andmete lokaliseerimise reeglid ära kaotada ja maksimeerida vaba liikumise vaba liikumist, andmete vaba liikumist, siin on olulised punktid. esiteks mitteisikustatud andmete liikumine piiriüleselt see, selle läbi, et me kaotame andmete äh, lokaliseerimise reeglid. me peame pöörduma teatavate organite poole, et me saaksime juurdepääsu andmetele, mida on salvestatud teistes liikmesriikides ja samuti äh, äh, andmesalvestuspilvede pakkujate vahel. minu arutelu käsitleb, minu raport käsitleb põhiliselt äh, ühistööd, ma tahan tänada variraportööre, tahan tänada nõukogu komisjoni. ma üritasin võtta arvesse nii palju kui vähegi võimalik kolleegide probleeme ja seisukohti, et me saaksime seda menetlust kiirendada. soovin tänada ka sidusrühmi, kes on meile väga palju ja väga olulist informatsiooni andnud selle väga tehnilise teema jaoks. minu raport pöörab tähelepanu viiele valdkonnale. Esileks avalik turvalisus, erinevad and, mi, segi, andmete kogud ja mitmed teised, kõik need asjad. On the scope, I clarify on the. räägiksin kohaldamisalast. nii era- kui avaliku sektori asutused peaksid kasu saama sellest andmete liikumisest, nad ei ole küll kohustatud Äh, kuidagi äh, seda äh, teenust välja andma allhanke korras, aga ähm, aval-, avalik kord on väga oluline tingimus ja need ähm, jõupingutused puudutavad kõiki valitsuse tasandeid, riiklikku, regionaalset ja kohalikku ja hõlmab äh, samuti regulatiivseid organeid kõigil tasandil. nüüd äh, kui me räägime andmekaitsest, siis tuleb loomulikult aluslepingutest kinni pidada ja ähm, mina jättusingi, äh, lähtusingi nendest ning olemasolevast kohtupraktikast, et selgitada seda, mis on hõlmatud avaliku sektori erandiga või avaliku korra erandiga ja ähm, nüüd, kui me räägime äh, ligipääsust andmetele avalike asutuste jaoks peab olema õiglane, mitte mingil juhul ei saa seda, ei tohi ähm, ettevõtjad äh, takistada avalikel asutustel andmetele ligipääsu äh, saamist ja isegi väljaspool äh,, väljaspool liikmesriiki, kui üks liikmesriik peab nõudma andmeid teiselt liikmesriigist Äh, läbi ühtse kontaktpunkti, siis äh, ligipääs tuleb võimaldada vastavalt vastuvõtva või asukohariigi seadustele. nüüd olgem ausad. Äh, üldise andmekaitsemäärusega, mis jõustub mais ja sellel määrusel, mida meie praegu välja töötame, on erinevad kohaldamisalad, nad on erinevad, äh, aga üheskoos loodetavasti luuakse nende abil ühine andmeruum. isikuandmed jäävad äh, üldise andmekaitse määruse alla ja mitte äh, isikustatud andmed jäävad selle uue määruse alla. aga kui on tegemist ähm, lahutamatute erinevate andmete konventsioonidega, või on vahetegemine liiga kulukas, siis eksperdid andsid meile nõu, nii äh, hakkabki äh, toimuma järjest rohkem, on, äh, tuleb kasutusse niisugusi segaandmekogusid ja kui enamus on mitteisikustatud, siis eksperdid ütlevad, et ähm, mõned andmed selles kogumis võivad olla näiteks nimelised, ähm, haldusandmed, täiesti isikustatud andmed, siis me teame, et tuleb ikkagi kinni pidada üldisest andmekaitsemäärusest, eh, ettevõtted on väga palju investeerinud sellesse, kasutanud konsultante, eh, et mõista, kuidas seda tõlgendada, aga me kujutame ette, et see võib ikkagi halduskulusid tekitada ja takistusi tekitada, eriti VKE-dele. seega oleks ebaproportsionaalne nõuda üldise andmekaitse määruse rakendamist ähm, segaandmekogumile ja ähm, mitteisikustatud andmetele. seda määrust äh, ei muudeta, seda üldist andmekaitse määrust ja selle kohaldamise all seda ei hakata piirama, aga laiendada seda ka ei saa ja kui tegemist on äh, Euroopa Liidus isikuandmetega, siis kehtib alati üldine andmekaitse määrus ja sellepärast ma teen ettepaneku, et meie määrus hakkab kehtima niisugustele äh, kõikidele andmekogudele, ohustamata sellega üldise andmekaitsemääruse rakendamist. mõned kolleegid on küs-, esitanud küsimusi selle kohta ja tähtis on, et meil oleks õiguskindlus ja selgus, aga tulevikku niikuinii reguleerida me ei oska. seega tegin ettepaneku, et komisjon töötaks välja suunised. me oleme selle üldise andmekaitsemäärusega juba õppetunnid saanud. sidusrühmad äh, on äh, on endast väljas äh, olnud lausa äh, ja soovinud saada suuniseid, kuidas seda rakendada. ent lõpuks siis töötati midagi nende jaoks välja, kuid nüüd tuleb öelda otse, et komisjonilt oodatakse suuniseid uue määruse rakendamiseks ja loodetavasti see aitab. oleme samuti seda läbivaatamisperioodi lühendanud. Äh, meil peab olema aega kohanemiseks palju asju eh, tehnoloogias muutub, eh, areneb, seega eh, olgem realistid. nüüd viimane asi, millest ma tahtsin rääkida, on see, et üldine andmekaitse määrus näeb ette juba iseenesest andmete vaba liikumise, andmete import, andmete vaba liikumine tähendab ka seda, et reeglid muutuvad filmiteenuse pakkujale turuosalised, kes on kõige sobivamad eh, reeglite väljatöötamiseks võiksidki seda teha. ma olen nii-öelda eneseregulatsiooni poolt, see ei tähenda, et me anname blankoveksli tööstusele, ei. kõike tuleb teha kindlas raamistikus ja kindla aja jooksul, seega palun, et komisjon mitte ainult ei soodustaks seda protsessi, vaid ka eh, korraldaks seire selle protsessi üle. tasakaal peab olema eh, ja seetõttu peavad ka tarbijad, kasutajad olema esitatud, esindatud aruteludes ähm, kogemused et eelmiste suuniste rakendamisest ja käitumiseeskirjade rakendamisest on näidanud, et meil on vaja rohkem aega rakendamiseks näiteks äh, käitumiskoodeks, selle jaoks kulub kaks aastat ja äh, sellised äh, liiga ranged ettekirjutused ei ole nendes eeskirjades vajalikud, sellepärast et sektoril endal on palju, äh, palju laiemad kogemused kui meil nüüd nemad teavad paremini. edasi räägiksin hindamisest. hindamine ei tähenda ümberkirjutamist. Äh, komisjon peab alati pöörduma ka seadusandja poole ja kui on vaja midagi ümber kirjutada, äh, siis tuleb äh, pöörduda ka seadusandja poole, arvestades tehnoloogilisi arengut, seda, et on vaja ajaga kaasas käia ja see läbivaatamisperiood on nüüd viielt kolmele aastale lühendatud et meil saaksime arvesse võtta ka uusi arenguid tehnoloogias. keskendusin kolmele valdkonnale, kus on tegemist eh, erivajadusega hindamise järele, kõigepealt eh, segaandmed ja haldtsoon, teiseks liikmesriikide rakend-, liik-, liikmes-, see, kuidas liikmesriigid rakendavad äh, avaliku korra erandit ja kolmandaks käitumisjuhiste rakendamine. nüüd parem õigusloome on meie kõigi end-, eh, eh, meie endi käes eh, ja me peaksime vahel ka mõtlema, kuidas dereguleerida. alati räägitakse konkurentsi kon-, konkurentsist kõnedes ka Hiinast ja siin on meil võimalus paremini reguleerida, vähendada killustatust, ühtlustada reegleid ja mm, niikuinii peame meie oma siseturgu arendama. meil on väga hea poliitiline taust, komisjoni raport oli hea, mõjuhinnang on olnud väga põhjalik, minu meelest on nõukogu suhtumine ka paranenud ja nüüd on meie kohus äh, äh, lõpuks siis Ferrari turule tuua ja mitte midagi vähemat kui tõesti äh, kõrgekvaliteediline Äh, määrus nii-öelda. Äh, Bulgaaria eesistujamaa, palun aidake mind, äh, katsume selle kiirelt läbi arutada, rääkigem ausalt oma muredest ja mingem edasi, tänan. For... suur aitäh selle selge ülevaate eest ja nüüd annan sõna variraportööridele, sotsiaaldemokraadid, kes sotsiaaldemokraadid, palun I am going to speak in Danish. However, before I do that, I will just say that I don't think to suur aitäh. Äh, mina arvan, et me ei peaks rääkima siin Ferrarist. ütleme, et meil on vaja Volvot, Volvo on turvalisem, kui sõita. meil ei ole seda kiirust vaja, meil on vaja stabiilsust ja turvalisust ja nüüd räägin taani keelt. okei okay,, you are flexible. I mean, Volvo is anyway manufactured in Sweden, so I thought you would be happy about that. Yeah, yeah. So anyway, uh, undskyld, jeg vil tage det på dansk, fordi det er lidt mere teknisk, så jeg tillader mig at tale på mit uh, eget sprog. Først vil jeg gerne starte med at sige tusind tak til øh, vores øh, rapportør, øh, fru Bill, som jeg synes... Suur aitäh! Äh, minu arvates on raportöör teinud väga head tööd, meil on äh, väga hea äh, koostöö omavahel, variraportöörid on juba koos käinud ja raportöör on arvestanud ka äh, erinevaid arvamusi. tegemist on hea tulemusega ja nõustun sellega, et tegemist on tähtsa õigusakti ettepanekuga ja oluline on ka, et see kiirelt läbi vaadatud saaks. ma ei tea, kas me suudame olla paremad ja edukamad kui Hiina. me ei tohiks praegu liiga optimistlikud olla, rääkides selle õigusakti Äh, võimalikust mõjust, aga igal juhul äh, äh, tuleb see asi käiku lasta nii kiirelt kui võimalik. miks ma rääkisin Volvodest? sellepärast, et on vaja äh, nii-öelda turvalist äh, töövahendit. nüüd muudatusettepanekutest. number kolm räägib segaandmetest. minu fraktsioon ja mina ka tunneme, et nõukogu lähenemine on õige. kui tegemist on kombineeritud andmetega, siis peaks kehtima eelkõige just üldine andmekaitsemäärus ja mitte see uus määrus. ja ma teen muudatusettepanekud, mis äh, vastavad just nõukogu ettepanekutele. nüüd tahtsin jälgida, kas andmed on piisavalt kaitstud. see on andmekait-, andmete vaba voo eelduseks. inimesed peavad tundma end turvaliselt, kui kasutatakse nende isikuandmeid ja me ei taha eh, ju, et isikuandmeid kasutatakse mitte isikustatud andmete reeglite järgi. siin on meil väike erimeelsus eh, võrreldes raport, raportööriga ja nüüd me rääkisime veel ühest küsimusest variraportööride koosolekul meie tegelikult päris nõustume sellega, et ähm, avaliku korra definitsioon oleks alati ühesugune, nii nagu seda varem on ka Euroopa Liidu õiguses kasutatud. sellest tuleb kokkuleppele jõuda, aga ikkagi ma teeksin ettepaneku natukene sõnastust muuta. Äh, muidugi on tähtis, et äh, ei tekiks igasuguseid äh, tehnilisi takistusi andmete lokaliseerumisega, et ei tekiks ebavajalikke komplikatsioone, aga eh, ja ei tohiks ka nii-öelda ettekäändeks tuua turvalisust, et mitte anda ligipääsu andmetele tuleb öelda nii, kui liikmesriigile antakse erandi kasutamise võimalus, siis tuleb seda ka dokumenteerida ja tõendada, et tegemist oli ohuga avalikule korrale. ma arvan, et selles oleme kõik ühel meelel. ja veel tahaksin tänada teid muudatusettepaneku kakskümmend neli eest, tuleb kaotada ebavajalik bürokraatia. kui me tahame, et õigusakt toimiks korralikult, siis liikmesriikidel ei peaks mingeid muresid olema seoses sellega, kas saab teise liikmesriigi andmetele ligi või mitte. ega niisama ka andmetele ligipääsu ei anta, mingisugune äh, õigustatud äh, alus peab olema äh, ma arvan, et see tekst on päris hästi sõnastatud muudatusettepanekus kakskümmend neli. ka ettevõtete arvamust tuleb kuulata, aga loomulikult tuleb vähendada bürokraatiat, sest äh, me peame tegema nii, et äh, liikmesriigid ei peaks muretsema äh, andmete delokaliseerimise reegli pärast. nüüd lepingutest. ühest küljest me oleme lühendanud komisjonile antavat eh, eh, hindamisperioodi ja teisest küljest pikendama seda perioodi, mis antakse tööstusele selleks, et eh, töötada välja käitumisjuhised et vaatame, ühest küljest kiirustatakse takka, teisest küljest jälle venitatakse, võib-olla peaks mingi tasakaalu leidma. meil toimus komisjonis ka üks ajurünnak ja esimene kord kui me seda ettepanekut käsitlesime, siis jäid mõned mõtted äh, õhku rippuma. näiteks me kuulsime, et äh, teatud olukorras võib tekkida hall tsoon, kus on väga palju mitteisikustatud andmeid. aga need ei ole nii anonüümsed, kui äh, võiks eeldada ja siis äh, äh, tuleb väga ettevaatlik olla, et me ei jätaks kuidagi ostpaakile tee anonüümiseeritud andmetele, sest me tahame ja, ja siis hakkavad isikuandmed nagu äh, suuremas koguses liikuma äh, Euroopa Liidus, ei äh, ma tahaksin sellest muudatusettepanekust rääkida, meil peaks midagi olema põhjenduspunktides. kui tõesti eh, Euroopa Liidus tekib andmete vaba liikumine, siis tuleb olla kindel, et ei, ei anta neile vaba ligipääsu kõikide, eh, kõikidele. Eh, ja tahaksin öelda, et andmete vaba liikumine ei tähenda vaba ligipääsu andmetele ja veel ähm, et tööhõivekomisjon tahab esmaspäeval muudatusettepanekud esitada, aga assistendid vist ei, ei äh, saa nendele tekstidele ligi. kui me nüüd muudatusettepanekud kiirelt teeme, siis meil peaks nagu süsteemile ka ligipääs olema, et seda teha. igal juhul suur aitäh ja Äh, kindlasti jõuame kokkuleppele ka selles, milles me praegu päris ühel meelel ei ole. suur aitäh! Äh, tahtsin nende tähtaegade kohta märkuse teha, sekretäriaat ütleb, et äh, ühe päeva võrra võib seda muudatusettepanekute tähtaega edasi lükata kakskümmend kaheksa. Anna-Maria on nõus sellega. ja ECR-i nimel Äh, palus härra Dalton lugeda ette oma soovitused, nüüd oma arvamused. kõigepealt äh, kolleeg tänab raportööri avatuse ja koostöövalmiduse eest äh, ja tänab ka selle eest, et enne tõlkesse saatmist said ka variraportöörid tutvuda tekstiga, eh, mis eh, siis muudab protsessi sujuvamaks. samuti eh, soovitab ta vähendada erandite arvu ja ütleb, et kogemus näitab, et riikide ja kohalike omavalitsuste tasandil on olemas risk kuritarvitada erandit ja, ja lihtsalt sulgeda ligipääs andmetele. erandit saab kasutada, kui on tõelised põhjused olemas ja nüüd kui me laiendame kohaldamisala, siis lõppude lõpuks võib juhtuda nii, et tegelikult Äh, vabale liikumis, andmete vabale liikumisele takistused ei kao, sellest oleks kahju, äh, sest me ei tahaks ebaproportsionaalselt piirata andmete vaba liikumist. see määrus ei ole selleks loodud, et avalikul sektoril oleks raskem andmetele ligi pääseda, seetõttu on teretulnud need raportööri muudatusettepanekud, mis äh, õigustatud põhjenduste puhul on võimalik avalikel asutustel kiirelt ligipääs saada andmetele, seda, äh, äh, seda on näha olnud ka erinevate sidusrühmadega kohtumistel. nüüd äh, uus määrus peaks avalikele hangetele samuti kehtima, see on kasulik lisandus ja nädalalt on nõustub selle, sellega, mis puudutab teksti läbivaatamist tehnoloogia areneb kiirelt ning meil peab olema võimalus kiirelt reageerida ja me ei isegi ei kujuta ette, mis juba homme võib tehnoloogias toimuda. segaandmete küsimuses nõustub härra Dalton raportööriga, ta pidas kõnelusi komisjoniga hiljuti ja määrus ja äh, andmekaitse üldmäärus on teineteist täiendavad ning ei kattu äh,. Nad äh, käsitlevad sama õigusruumi Euroopa Liidus enamus andmekogusid tegelikult äh, sisaldab sega, segaandmeid, äh, sageli on rohkem mitteisikustatud andmeid äh, ja mit-, ja me ei taha selle uue määrusega kuidagi vähendada üldse andmekaitse mõju isikustatud andmetele, mis sisalduvad segaandmete kogudes. nüüd Äh, kardame ka, et äh, isikustatud, isikustamata andmete eraldi töötlemine, eraldi säilitamine tekitab probleeme VKI-dele ning lõpuks on teretulnud äh, võimalus anda sektorile endale välja töötatud käitumisjuhised, mis peavad olema suunatud sellele, et süsteem on läbipaistev ja lihtne, see suurendaks konkurentsivõimet ning teenuse kvaliteeti kasutajatele ning eriti VKE-dele. seega ECR teeb mõned muudatusettepanekud äh, ülenimetatud äh, teemadel, äh, kuid üldiselt ikkagi samas suunas kui raportööri ettepanekud. suur tänu uh,! And then uh, I would like to give the floor to Dita Karamsova, who is the shadow. nüüd annaksin sõna uh, Ditale, Alde variraportöörile. aitäh! ma mõtlesin, kas ma soovin Ferrarit või Volvot meil on Kristeliga palju ühist, sest me töötasime koos triloogis tüübikinnituse äh, äh, teemal. Škoda on minu arvates ka täitsa hea auto. kõige olulisem, ma arvan, on, et, et me üldse auto maanteele sõitma saame. tahaksin tõesti tänada Anna-Mariat tema töö eest. see läheb väga heas suunas tervitan ka asjaolu, et me üritame parlamendis protsessi kiirendada. mis puudutab äh, segaandmeid, siis seda ma pean arutama veel oma fraktsiooniga. ülejäänu kohta on mul ainult mõned kommentaarid, kõigepealt artikkel neli. see on määrus, mitte direktiiv, seetõttu tuleks võib-olla selgelt öelda, et lokaliseerimise nõude äh, keelamine on liikmesriikide otsus, mitte ettevõtete vaheline otsus. kui lugeda artiklit neli üks üks ilma, et lugeda andme lokaliseerimisnõude definitsiooni, siis võib siin tekkida arusaamatus. nõustun täiesti sellega, et liikmesriik näiteks ei peaks ütlema pangale, et tema andmed peaksid asuma ühes või teises kohas. samal ajal ma arvan, et pank, mis sõlmib eralepingu teenusepakkujaga, peaks saama otsustada, kus nad saavad, tahavad oma andmeid hoida. see peaks olema majanduslik otsus. raportööri muudatusettepanek on õige, aga seda sõnastust tuleks kohendada. artikkel kuus, nõustun selle üldiste muudatusettepanekutega. ma arvan, et me peaksime siin mõtlema principle of interoperability termini kasutamise peale, ka seda võib vääriti mõista. me ei nõua, et ettevõtted tagavad, et äh, nende kõik tarkvara on koos toimimisvõimeline. see ei tähenda seda, et äh, e-, ühe ettevõtte tarkvara peab saama lugeda e-, teise ettevõtte andmeid samamoodi. Nad peavad suutma andmeid äh, Äh, omastada ning siis äh, võivad nad neid töödelda, kuidas äh, ise tahavad. siin räägitakse ainult koostoimimisvõimest ainult formaadi mõttes. andmed tuleb edasi anda struktureeritud masinloetavas formaadis, seetõttu oleks võib-olla selline üldine viide välja võtta ning rääkida lihtsalt struktuursest äh, Äh, tavakasutuses olevast masinloetavast formaadist. ning lõpetuseks äh, segaandmed, äh, suunised artikkel üheksa ja põhjenduspunkt kakskümmend kaheksa, seda sõnastust tuleks parandada, mida me soovime täpselt sinna suunistesse. mida tähendab see lahutamatult seotud ning millised on need parimad tavad, mida põhjenduspunkt mainib ja komisjon praegusel hetkel võib siia suunistesse panna ükskõik mida. võib-olla oleks mõistlik äh, anda paremad suunised suuniste jaoks. Need on kolm suuremat punkti, võib-olla väiksemaid muudatusi tuleks viia sisse põhjenduspunktidesse, aga üldiselt on tegemist väga hea raporti projektiga ja ma ootan väga koostööd Anna-Maria Kristeli ja teiste kolleegidega sel olu-, sellel olulisel teemal, aitäh! ja esitan oma muudatusettepanekuid inglise keeles igaks, et olukord, protsess oleks kiirem. aitäh ja nüüd Roheliste nimel Julia Reeda. aitäh. tänaksin ka raportööri oevalise raporti projekti eest, loodetavasti läbirääkimised ka oluliselt kiirenevad. me nõustume kommentaaridega segaandmete kohta, on üsna selge, et kui andmed ei ole äh, seotud ja neid on lihtne lahutada, siis nad ei ole segaandmed. aga on võimatu nõuda selget isiku ja mitteisiku andmete lahutamist igal juhul. üldandmete kaitse direktiiv äh, kehtib kõikide andmete kohta, seega ka segaandmete kohta, isikuandmete kohta ja segaandmete kohta aga ma arvan, et siin fraktsioonid on suhteliselt äh, ühel meelel juba. meile meeldib see ambitsioonikas ajakava ning see, et ülevaatamistähtajad on ka lühemad. leiame ka, et edasine öö, äh, öö, äh, avaliku julgeoleku öö, reeglite karmistamine öö, on mõistlik, kui me räägime andme lokaliseerimisnõudest. meie arvates on ka mõistlik lisada see julgeolekuerand ka läbivaatamisprotsessi, sest võib juhtuda, et liikmesriigid tegelikult ei vaja seda erandit üldse. siin on ka see huvitav mõte, et kui info lokaliseerimisnõude kohta saaks lisada ka ühtsesse digitaalsesse äh, portaali arutelud selle üle algasid täna ning kui komisjon nõustub, et see on hea mõte, siis võib-olla saaks sellest rääkida tehnilisel tasandil juba praegu, sest äh, mida rohkem infot äh, inimestel ja ettevõtetel Euroopas on, seda parem. üks küsimus, kus meie seisukoht on teistsugune, puudutab käitumiskoodeksit andmete lokaliseerimise puhul. meie arvates on hea, et mainitakse avatud standardeid ja mainitakse ka standardiseeritud masinloetavaid andmeid, aga me ei mõista, miks mitteisikuandmete puhul peaks olema ainult käitumiskoodeks, samas kui üldandmekaitse puhul on õiguslik kohustus äh, andmete lokaliseerimise puhul. võttes arvesse ka näiteks segaandmeid, siis peaks need kaks teksti olema võimalikult ühtlustatud. seega teeme ettepaneku et andmete lokaliseerimise puhul äh, äh, lokaliseerimise äh, reeglid mittisikas, isikuandmete puhul oleks samasugused nagu üldandmekaitse määruses. komisjoni seisukohaga, et tõendeid selle ko vajaduse kohta väga ei ole, me nõu-, me ei nõustu. üldandmete puhul oli see vajadus juba ja tegelikult ei ole nii suurt äh, erinevust andmete ülekandmise puhul isiku ja mitteisiku andmete puhul. teenusepakkujad peaks olema võimalik vahetada lihtsalt ning see peaks toimuma samade reeglite põhjal nii isiku kui mitteisiku andmete puhul. aga see oli peamine äh, aspekt, kus meie, me pole päris nõus, üldiselt on see raporti projekt öö, äh, hea, rõhutab täpselt õigeid asju ning oleme valmis tööga jätkama, aitäh! aitäh! ja nüüd annaksin sõna härra Šastanele Euroopa Komisjonist. tere hommikust kõigile! suur tänu teie komisjoni hea töö eest selle olul-, väga olulise teema kallal, mis on tähtis ka digitaalse ühisturu jaoks, suur tänu ka proua Korratsa pildile põhjaliku töö eest. aitäh ka kõikidele variraportööridele ka varasemate arutelude eest. põhimõtteliselt oleme me vist selle määruse peamiste parameetrite suhtes ühel meelel. Te kõik tegite väga olulisi kommentaare. aga kui me just pisiasjadest ei räägi, siis minu meelest põhimõtteliselt ollakse ikkagi ühel meelel seega me ootame tõesti edasist tööd teiega, et parandada seda teksti. nüüd üksikasjalikumalt mõningad elemendid, eh, mis siin välja toodi. kõigepealt tervitame täiesti seda, et te üritate säilitada seda erandit, et et, et, et toetada seda, et erandeid ei pikendata. Te toote üksikasjalikult välja, mida täpselt tähendab see julgeolekuerand. Uh väga oluline on säilitada ka see avaliku sektori aspekt reguleerimisalas. see on seotud ka julgeoleku ja ning avaliku sektori andmete tulevikuga. niisiis, selles mõttes avaliku sektor jätmine reguleerimisalasse on meie jaoks väga tähtis siis see, et te ütlete selgelt, et kõik avaliku sektori tasandid, riiklikud, regionaalsed, kohalikud tasandid on täpselt sama tähtsad. on hea äh, juurdepääsu teema. selle määruse mehhanism ei hakka nüüd äh, tühistama varasemaid mehhanisme eelmistest õigusaktidest. meil on olemas mitmeid koostöömehhanisme, millega toetatakse piiriülest juurdepääsu andmetele, näiteks maksuküsimustele, aga ka näiteks Euroopa uurimismäärus on üks selliseid mehhanisme, millega võimaldatakse piiriülest juurdepääsu andmetele. artikkel viis on tõesti tegelikult selline turvavõrk, mis pandi paika liikmesriikide soovil meie esialgse konsultatsiooniprotsessi käigus. kui mingisuguseid muid koostöömehhanisme ei ole, siis oleks meil äh, see ikkagi võimalus, äh, mis läbi regulaatorid, regulatiivametid saavad juurdepääsu teiste riikide andmetele. vist kõige suurem arutelu punkt puudutab tõesti segaandmeid põhimõtteliselt toetame me täiesti seda, mida proua Koratsa-Pilt ütles, nimelt, et see määrus ei muuda üldandmete kaitsemääruse ellurakendamist. see on parlamendi ja ka komisjoni jaoks oluline, eriti arvesse võttes, et see üldandmekaitsemäärus jõustub lähikuudel niisiis me, me peame tõesti tagama, et see määrus ei hakka segama üldandmekaitse määruse ellurakendamist, isegi segaandmete puhul kehtib üldandmekaitse määrus andmekaitse aspektist. niisiis ei peaks hakkama kaasama isikuandmeid selle määruse reguleerimisalasse, sest me räägime mitteisikuandmetest, siin tekiks väga suur segadus, kui me hakkame ka mõningaid isikuandmeid siia kaasama. aga asi on tõesti siin sõnastuses. mis puudutab öö, teenusepakkuja muutmist, siis me peame tööstusele andma, ettevõtetele andma võimaluse öö, kasutada oma teadmisi, kogemusi äh, ja teha omavahel koostööd, aga teha koostööd ka oma tarbijatega. see on väga oluline element selle käitumiskoodeksi koostamisel, sest siin saaksid tõesti võita kõik. kui vaadata nüüd äh, pilveteenust, siis Äh, ainult kakskümmend üks protsenti Euroopast kasutab seda ja erinevused liikmesriigiti on suured. kui suudetakse äh, pilve äh, andmetöötluse vastu usaldust tõsta, siis seda hakatakse kasutama ka rohkem. kui tarbija viib oma andmed pilve üle, siis tuleb tagada, et ta ei jää lõksu selle ühe teenusepakkuja juurde. niisiis äh, ülekandmisvõimalus on oluline, kui me räägime ka usalduse tõstmisest pilve andmetöötluse vastu. veel üks oluline aspekt. kui me soovime tagada, et äh, käitumiskoodeksi koostamisse osalejaid on äh, võimalikult palju, siis tuleb kaasata tõesti kõik sidusrühmad, suured äh, pilvandme töötlusteenuse pakkujad, aga ka väiksemad Euroopa Liidu omad aga väga keeruline on säilitada VKE-de kaasatust sellises töös, kui see periood on liiga pikk. seetõttu me soovime, et see töö tehtaks kiiresti, säilitamaks kõrge osalustasega VKE-de poolt. mis puudutab suuniseid, siis sellega komisjonil probleeme ei ole, ainuke mure on see, et me soovime tõesti tagada, et sellega ei lükata edasi öö, selle määruse jõustumist. ma eeldan, et see teid ei üllata. vast veel paar kommentaari. proua Schaldemose tõi välja tee anonüümiseerimise teema komisjon toobki välja oma ettepanekus mitteisikuandmete definitsiooni, me soovime, et see oleks ka tulevikukindel, see määrus. ehk siis, et andmed, mis on anonüümsed tänapäeval, võivad tuleviku tehnoloogia läbi, tehisintellekti läbi näiteks muutuda mitteanonüümseks, aga antud juhul on väga selge, et üldandmekaitse määrus kehtib siis sellisel puhul, sest siis nad öö, äh, ei ole enam anonüümsed, vaid isikuandmed. igatahes nii üldandmekaitse määruse kui praeguse määruse puhul on öö, äh, äh, rõhutatud andmete vaba liikumise põhimõtet ning ettevõtetele öö, annab see lihtsamad reeglid nii isiku kui mitteisiku andmete või ka segaandmete jaoks nii et need andmed saaksid liikuda vabalt üle Euroopa Liidu. me tervitame seda, et teie komisjon on väga kiiresti töötanud, on kiirendanud oma protsesse ja nagu mainiti, on soovitada võib-olla veel kiirendada seda tööd, see meile väga meeldib. siin mainiti ka lepinguvabadust, seda toetame ka täiesti, nii ettevõtete kui avaliku sektori äh, asutuste jaoks on see valikuvabadus tähtis, me soovime, et nii ettevõtted kui riigiasutused igal tasandil saaksid äh, valikuvabaduse, neil peab olema võimalus äh, säilitada ja töödelda andmeid seal, kus nad soovivad Euroopa Liidus. ülekandmine. üks viimaseid märkuseid veel. siin mainiti avatud rakendusi. meie meelest Euroopa ettevõtted on praegu raskustes selles väga konkurentsitihedas pilvandmetöötluse turus. me soovime neile anda paremaid võimalusi, soovime, et ka nemad saaksid äh, konkureerida. väikeettevõtted kardavad just, et tarbijad hakkavad liikuma siis rahvusvaheliste konkurentide juurde. seda ka tuleks tagada, et meil on tõesti võrdsed võimalused kõigile. meil on käitumiskoodeksiga andmekaitse valdkonnas ka varasemaid kogemusi ning see pikem eh, periood just tekitas probleeme, me soovime, et eh, osalised oleks mobiliseeritud lühiajaliselt, komisjon on juba alustanud tööd eh, ettevõtetega nii nõudluse kui pakkumise poolt. ja ma olen kindel, et me saame lühikese perioodiga selle käitumiskoodeksi koostatud. tahaksin veel kord tänada teie komisjoni selle raporti eest. me võime loodetavasti selle dokumendiga kiiresti edasi minna, ootan väga teie lõppraportit, palun. suur aitäh ja jällegi tagasi proua raportööri juurde, suur aitäh. mul on väga hea meel ja ma tänan teie kõigi toetuse eest tahan tänada komisjoni sellepärast, et te vastasite väga paljudele kolleegide küsimustele. ma mõistan, et kolleegid saavad aru, et väga palju asju, mis siin tekstis on, need on tegelikult kompromiss muudatusettepanekute materjal, aga ma tegin selle kõik juba ära, sellepärast et saaks kiiremini. ja Kristel, suur aitäh, et sa mind aitasid, aga suur aitäh, aga ma tahan juhtida tähelepanu sellele, mis puudutab äh, segu andmekogusid. me ei hakka oma seadusandludesse ega üldist andmekaitsemäärust muutma, nii et ükskõik, mida me ka ei teeks, isikuandmed jäävad ikkagi kaitstuks. ja miks ma seda ütlen? nimelt sellepärast, et see määrus peaks kehtima kõige kohta ka äh, segu andmekogude vaht-, kohta. me ei saa üldist andmekaitseseadust muuta, me ei soovigi seda muuta, see kehtib kõikjal Euroopas, aga lisaks ei saa me survestada VKE-sid, et nad rakendaksid üldist andmekaitsemäärust mitteisiku andmete osas, eriti võttes arvesse, et hallides tsoonides on eelkõige just mitte isikuandmed, isikuandmeid on hallides tsoonides väga vähe ja kui ma rääkisin siin Ferrarist, siis ma tahtsin juhtida tähelepanu sellele, et meil on vaja suurepärasust, Euroopas on terve rida suurepäraseid autosid, fantastilisi autotootjaid, valige ise. täpselt nagu privaatsusseadusega, täpselt nagu elektroonilise kommunikatsiooni seadustikuga, kui me asja õigesti paika saame, siis üksi me muidugi maailma ei muuda, aga koos teistega on tegemist väga suure sammuga edasi Euroopa innovatsiooni suunas. kui me sellega aga midagi valesti teeme, siis võidab Hiina ja meie anname iseendale päris kõva löögi. las ma nüüd jätkan avaliku julgeoleku teemat. ma põhimõtteliselt olen täiesti nõus sellega nii nagu teie seda puudutasite, suur aitäh ka muudatusettepaneku kakskümmend neli eest, seda ma igal juhul hindan, mis puudutab nüüd käitumisjuhiseid, siis ma võin vastata Julia ja Juliale ühe korraga. me pra-, ikka avaldame kogu aeg komisjonile survet, et tehtaks rohkem analüüse, mõjuhinnanguid ja tuldaks välja paremate seadusandlike aktidega. ja nüüd, kui nad lõpuks on seda teinud, siis erinevad organisatsioonid, kes on kõik huvitavad, muudkui mängivad pingpongi sellega, minu arust on see vale, me peame ekspertide korralikku ja tublit tööd hindama. Eh, teistest valdkondadest on meil küll ja veel näiteid selle kohta, kuidas me käitumisjuhiseid kasutame, näiteks energiatõhusus, hea tava, andmekeskuste jaoks ja nii edasi, ma olen täiesti kindel, et see töötab tegelikult hästi. üldine andmekaitsemäärus ei ole mitte ainukene eeskuju seadustele. meil on ka teisi seadusandlikke akte, mida võib eeskujuks kasutada. üldine andmekaitseseadus on muidugi olulise tähtsusega, see puudutab väga erinevat teemat ja ma ei arva, et üldine andmekaitsemäärus peaks olema ilmtingimata meie eeskujuks. ma ei soovi ühtegi murepunkti ignoreerida, aga nagu ma lisasin, komisjon peaks ka korraldama seire käitumisjuhendist kinnipidamisele. selle ma lisasin siia juurde ja see annab siis komisjonile niisuguse aktiivse ülesande ja kohustuse kontrollida, kuidas asjad liiguvad. teine asi on ülevaatlemenetlus mis samuti reageerib väga paljudele teie murepunktidele. Äh, käitumisjuhised ei ole isegi veel valmis, kui me oleme juba hakanud selle toimimist hindama. nii et äh, kaasseadusandjatel on väga palju erinevaid volitusi sekkuda, kui me oleme seda meelt, et seadus, et äh, käitumisjuhised ei liigu õiges suunas. nii et ma arvan, et see on kõige tõhusam viis tegutsemiseks sel ettekirjutav seadusandlus tegelikult ja selle rakendamine võtab palju rohkem aegu ja ma tegelikult julgen väita, et meil on vähem äh, kogemusi selles vallas, kui on sidusrühmadel, aga me oleme siiski üsna, üsna kogenud äh, seire ja ülevaatemenetlustes ja jällegi tagasi sinu juurde, Kristel mina ei arva, et selles küsimuses oleks tarvis midagi muuta ja puudutada, äh, sellepärast et ärgem hakakem probleemi lahendama enne, kui probleem ei ole veel tekkinud. ja Julia, enne kui sa ära lähed, suur aitäh selle ühtse digivärava eest ja selle nimetamise eest. tegelikult see oli mul kogu aeg meeles, aga määruses ma sellele ei viidanud kuid ma tõesti loodan, et sinu läbirääkimised selles vallas lõpevad kiiresti, et me saaksime ka oma teksti kaasata enne triloogi lõppu juba äh, digi, ühtse digivärava määruse. suur aitäh kõikidele, suur aitäh ECR-ile äh, ja kõikidele teistele toetuse eest, ma arvan, et mul ei ole mitte mingeid probleeme nende teemadega, mida artikkel nelja ja kuue kohta nimetas Tiita, mis puudutab koostalitusvõimet ja mis puudutab suuniseid ja nende loomist, siis kahtlemata me määrusesse paneme sisse, et suunised tuleb koostada juba enne vastuvõtmist, seega me loodame, et me ei aeglusta protsessi ja kõige selle valguses ma pöördun kõigi teie poole, kolleegid, palun, see on äh, asi, mis peaks tooma meile tulevikukindluse, mis peaks tagama õigluskindluse, seega üritagem töötada selles suunas, et meil oleks nõukoguga läbirääkimiseks tugev ja selge mandaat, et me liiga palju seda teksti ei lahjendaks. vot ja kui te koostate oma muudatusettepanekuid, siis pidage ikkagi silmas, et me tahame konkreetset, selget ja löövat teksti. aitäh, suur aitäh, Anna-Maria ja nagu öeldud, muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kahekümne seitsmes märts, mitte kahekümne kuues märts, nagu alguses oli ning sellega me võime ka selle päevakorrapunkti lugeda lõpetatuks ja samuti võime lugeda lõpetatuks meie koosoleku järgmi-, järgmised koosolekud toimuvad kahekümne kolmandal ja kahekümne neljandal aprillil, seega koosolek on lõppenud, suur aitäh teile osalemast, suur aitäh sekretäriaadile, suur aitäh ka tõlkidele ja soovime teile kena päeva!